armsad kolleegid, ma teen ettepaneku, et me alustaks uuesti tööd, sest äh, aasta alguses on vaja asju organiseerida kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jaoks ja tuleb kohe alustada ametite töökavadega. nagu te teate, oleme teatavas mõttes väga rikas komisjon, sellepärast et äh, tervelt üks agentuur, üks äh, keskus ja üks fond <clears throat> sõltuvad meie mm, komisjonist ja ma loodan, et äh, <clears throat> tõhusus äh, on kooskõlas nende arvukusega ja et kogu see ekspertteave võimaldab meil veelgi parandada meie võimekust tegeleda nende teemadega, millega meie komisjon tegeleb ja kus on palju väljakutseid praegu. vastavalt äh, sellele praktikale, mida paljud teist teavad, sest te olete juba osalenud selles, annan ma igaühele teist võimaluse äh, võtta sõna, sest äh, teil on äh, võimalus siin meie komisjoni täiskogul sõna võtta meie ees, aga ma annan teile siiski igale ühele ainult kuus kuni kaheksa minutit selleks, et meie mõttevahetus oleks võimalikult viljakas ja bürokraatlikult poolt äh, lähenedes võtan ma teie esinejate, teie organisatsioonide tähestiku järjekorras ja annan kõigepealt sõna äh, Krista Sedlatšekile Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuurist. kuna ma tunnen meie komisjoni liikmeid, siis ma arvan, et kõige parem on see, kui me kõik te, teid kõiki ära kuulaks ja siis võtaks küsimused, sest kui me hakkaksime ameti kaudu, ühe ameti kaupa siin tegema, siis kahjuks ähm, kõigile aega ei jätkuks ja sellest oleks kahju, nii et äh, proua Sedlatšek, teil on sõna umbes seitsmeks minutiks. Merci beaucoup uh.... aitäh European... suur tänu, proua esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad, suur tänu, et andsite mulle täna selle võimaluse anda teile ülevaade meie tööst eelmisel aastal ja meie plaanidest järgmiseks aastaks ma olen andnud teile ka dokumendi, kus on välja toodud meie põhilised projektid, nagu ka meie üksikasjalik tööprogramm kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks. seetõttu ma lihtsalt äh, lühidalt räägin mõndadest küsimustest ja olen valmis vastama teie kõikidele küsimustele, juhul kui teil neid tekib hiljem. Euroopa Liit Liidu Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur äh, tagab toetuse kõikidele Euroopa Liidu organisatsioonidele, äh, samamoodi nagu ka väljaspool Euroopa Liitu asuvatele organisatsioonidele, selleks, et tagada tööohutus ja töötervishoid. me kohtume ka poliitikate äh, tegijate ja uurijate, teadlastega selleks, et olla kindel, et meie tööst on neile kasu. töötuse kõrge määra ja madala majanduskasvu puhul nii töövõtjad kui tööandjad üritavad majanduslikud huvid ja oma heaolu panema esikohale ja üritavad äh, hoida oma töökohast kinni isegi siis, kui see toimub nende tervisekulul kärpemeetmed kogu Euroopas on äh, neid tendentse veelgi tugevdanud. tegemist on väga lühinägeliku ja ohtliku lähenemisega ja me tahaksime pöörata tähelepanu selliste vigade suurtele kuludele hiljem, seda nii majanduskasvu osas kui ka töötervishoiu osas kui ka koormusena riikide eelarvetele lubage mul tuua mõningaid lühikesi näiteid meie eh, viimastest eh, projektidest selleks, et teid eh, eelöeldus veenda. kahe tuhande kümnendal aastal me avaldasime uuringu ettevõtete uutest riskidest ja tegemist oli esimese uuringuga, mis oli tegelikult tööohutusele ja töötervishoiule pühendunud uuringuga, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. ja me vaatasime, milline on tööohutuse ja töötervishoiualane olukord ettevõtetes, millised on tõkked ja probleemid ja põhjused, miks riski hindamisprotseduuri teatud juhtudel polnud kunagi läbi viidud ja me avastasime, et VKE-del on vaja meie abi ning me püüdleme ka suurema abi andmise poole. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal töötame me välja üksikasjalikumate rap-, raportid vastavalt meie teisele analüüsile. siiamaani töövõtjad ei ole pöördunud mitte mitte ainult äh, meie agentuuri pole Bilbaos, vaid ka üldse poliitikate kujundajad kogu Euroopas on lõiganud kasu meie tööst. nii et kuidas me siis kasutame oma uuringute tulemusi? me oleme pühendunud äh, riski hindamisele, tegemist on meetmega, mis on selge vastus Euroopa VKE-de vajadustele. on väga palju arutelusid äh, Euroopa Liidus äh, selle üle, kas meil on vaja kirjalikku riskihindamisprotseduuri ja mõeldakse ka selle peale, kas selle riskihindamisega ei panda VKE-dele peale mõttetult suurt koormust? me teame, et korralik riski hindamine on tööohutuse ja töötervishoiu tagamisel üks tähtsamaid küsimusi, nii et meie äh, online meede ei ole mitte ainult äh, lihtne kasutada, vaid sellega on võimalik ettevõtetel täita nõudmisi ja meie süsteem ka pärast andmete sisestamist kohe koostab raporti. tegemist on lihtsa ja praktilise vahendiga, tagamaks riski hindamise korraliku läbiviimise, et sellest jääb maha kirjalik jälg ja seda tehakse mudelil, mille on väga edukalt välja töötanud Hollandi valitsus ja sotsiaalpartnerid ning äh, seda kasutatakse äh, eri, saja viiekümnes erinevas äh, sektoris Hollandis ja see meede on väga selgelt välja toonud ka tööjõu tõhusa kasutamise eelised ja selle, kuidas paremini tagada tööohutuse ja töötervishoiu standardeid. nii et ma tahaksin teile mainida, et meie järgmine kaheaastane programm tegeleb just äh, töötajate kaasamise ja parema haldamisega tegemist on jällegi probleemiga, mis alati tuleb esile ja mida on võimalik lahendada. seda programmi alustatakse aprillikuus ja tegemist on maailma kõige suurema kampaaniaga, sellelaadse kampaaniaga ja kaasatud on rohkem riike kui kunagi varem ning selle programmi pikkuseks on kaks aastat. me kuuleme sellest kindlasti rohkem järgnevatel kuudel. meie tulevased tegevused äh, ja riski jälgimisele on ka suur nõudlus, nii et äh, riski hindamise puhul on meil võimalik ka välja töötada uusi meetmeid ja uusi töökohti. lubage mulle toonitada, et mitte keegi ei ole kritiseerinud keskkonnasäästliku sektori suurenemist, kuid äh, meil tuleb rõhuasutused panna õigesti, see tähendab seda, et kaasatud riski tuleb hinnata, tuleb riski vältida äh, ja vähendada. keskkonnasäästlik äh, ei tähenda seda, et tegemist äh, oleks ohutu meetmega, kuid tööohutusest ja töötervishoiust teadlik olemine aitab seda ohutumaks muuta ja meie eesmärgiks on välja töötada meetmete kogum, äh, teha praktiline informatsioon võimalikult kõigile teatavaks ja hallata tooteid ning lubada ettevõtetel neid siis ka hiljem kasutada. Nende näidete kõrval me toetame aktiivse vananemise aastat ja seda väga paljudes erinevates aspektides meie töös, näiteks me toonitame vajadust töötajate tervishoidu ja ohutust tagada kuni nende pensionile minekuni ja isegi kauem. kui inimesed tulevad töölt ära enne pensioniea algust, siis see ohustab Euroopa töömaastikku kulud nii äh, inimressursside osas kui ka majanduslikult on suured. töötajate tervishoiu ja ohutuse tagamine aitab äh, jätkusuutlikult tagada töökohti ja tagada neile parema uuesti tööga alustamise pärast kutsehaigust või tööõnnetust ja ja niimoodi on meil võimalik ka kinni pidada sellest aktiivse vananemise tegevuskavast. meil tuleb ka kriitiliselt hinnata iseenda tööd, meie tähtsust, meie töö tulemusi ja ka seda, kus meie asume praeguses poliitilises ja majanduslikus maastikus ja meil tuleb hinnata ka meie võimekust kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide saavutamisel kui ma eelmise aasta septembris oma töökohale asusin, siis äh, panin ma paika strateegilise planeerimise äh, tegevuskava, me kaasasime ka oma haldusnõukogu, kuhu on äh, kaasatud ka töövõtjad ja tööandjad, Euroopa Liidu institutsioonid, meie agentuuri personali esindajad ja teiste huvigruppide esindajad. meie töö jätkub sellel aastal ja mul oleks väga hea meel teile rääkida ka sellest, millised on meie edusammud. meie eesmärgiks on äh, tööohutuse ja töötervishoiu osas olla tipp keskuseks, meil tuleb ära kuulata töövõtjad ja tööandjad ning aidata neil nendest äh, tormistest vetest välja tulla. me peame neid motiveerima, peame neid kaasama äh, ja aitame neil olla terved. me peame aitama valitsustel korraldada teavituskampaaniaid, eriti praegustel äh, kärbete ajastul, mil nad ei ole väga motiveeritud seda tegema. niimoodi on meil võimalik anda lisandväärtust väga paljudel erinevatel tasanditel. tahaksin te-, paljusid teist sellel aastal veel näha, sellepärast et äh, tundub, et äh, tööhõive ja sotsiaalkomisjoni külastan sellel aastal veel mitmeidki kordi. Teie panus ja teie toetus on olnud meie jaoks äh, suureks stiimuliks ja me täname teid selle eest. suur tänu, proua esimees! aitäh selle väga täpse tutvustuse eest äh, käesoleva aasta kohta ja me nüüd äh, jätkame Euroopa Kutsehariduskeskusega ja ma annan sõna härra Kristjan Lettmeirile. aitäh, proua esinaine, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, suur tänu, et mul on taas antud võimalus Sedefopi tööd teile siin komisjonis tutvustada. tahaksin juhtida tähelepanu nendele märkmetele, mis me teile oleme saanud, seal me tutvustasime Euroopa kvalifikatsiooni raamistikku ja samuti rääkisime elukestvast õppimisest. kui te tahate väga põhjalikult teada saada, mida CDFOP on teinud, siis varsti saab kättesaadavaks meie eelmise aasta töö põhjalik kokkuvõte, siis ma soovitan teil seda vaadata ning seal on toodud ära ka meie praegused prioriteedid, mida te leiate ka meie ka meie koduleheküljed alates kahe tuhande kümnendast aastast on meil toimunud eh, enam kui sada konverentsi, oleme korja-, korraldanud üle kahesaja koosoleku ja töökoja ning oleme andnud välja terve hulga rahvusvahelisi poliitikadokumente. kõik järjest rohkem lisasid eh, teaduslikesse dokumentidesse on näidanud, et me oleme saamas väga oluliseks keskuseks ning meie poolset lähenemist elukestva õppimise ja kvalifikatsioonide ühendamisest peetakse järjest olulisemaks ja olulisemaks. Cedefop on kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täielikult ära kasutanud ja see näitab, et me oleme korralikult planeerinud, võttes arvesse ka teiepoolseid märkusi muuseas. ma usun, et järgmisel aastal me teeme veel tugevamat koostööd meediaga, et teadvustada veelgi rohkem elukestva õppimise vajadust ning eriti selle asjakohasust praegustes oludes. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal jätkab Cedefop Euroopa tööriistade rakendamist. Nende rakendamine arenes kahe tuhande üheteistkümnendal aastal suurepäraselt edasi, näiteks rahvuslik, riiklikud kvalifikatsioonivõrgustikud, Euroopa krediidiülekannete süsteemi ka alustamine jäi samuti kahe tuhande üheteistkümnendasse aastasse, praegusel hetkel on see äh, suhteliselt äh, algjärgus, tähendab, tegu on siis tulemuste, õppetulemuste ühtlustamise süsteemiga. ühelt poolt me räägime konkurentsivõimest, teisalt aga sünergiast äh, rahv-, riiklikul tasandil. aga me peame tagama ka selle, et oleks järjepidevus ja ühtlus ri-, liikmesriikide vahel. me, nüüd on oleme me teinud võimalikuks äh, CV-de koostamise online keskkonnas, seda on, neid on tehtud üle kümne miljoni, kõik niisugused vahendid on väga vaja, väga vajalikud, need kõik lähevad kokku meie online uute keskkondadega ja hindamiste ja kvalifikatsioonide ühtlustamisega. äärmiselt olulise tähtsusega on igasugune ühtlustamine, kui me soovime, et meie koolitus- ja haridussüsteemid oleksid paindlikumad, et nad võimaldaksid rohkem inimestel liikuda ühelt koolituse või hariduse omandamise süsteemist teise, see ei ole sugugi vähetähtis ja see ei ole ka lihtne, nii et me peame tagama, et riikide süsteemid oleksid lähe-, läbipaistvad ja omavahel ühilduvad. me toetame liikmesriike niisuguses tegevuses. kõik need ette võetud tegevused suurendavad läbipaistvust ning meie tegevuse uus keskpunkt on töö ja hariduse ühildamine, osaliselt hariduse omandamine töökohal, samuti oskuste parem kohandamine tööturul ja nii edasi ja nii edasi. meie oleme silmitsi väga suurte tasakaalu puudumistega tööturul, me oleme silmitsi noorte tööpuudusega ja samuti tööpuudusega üldiselt, eriti riikides, mida finantskriis on eriti karmilt tabanud, aga ka samuti kõikides teistes riikides. see on toonud kaasa ohtralt kärpeid ja väga suuri kokkuhoiumeetmeid, aga hoolimata kõigest sellest ikkagi vahetevahel ei ole võimalik leida piisavalt kvalifitseeritud töötajaid ja inimesed ei soovi ka võtta vastu tööd, mille jaoks nad on ülekvalifitseeritud. oskuste omavaheline kokkusobimatus on äärmiselt kahjulik, see mõjutab negatiivselt kõik võimalikke tööturu erinevaid faktoreid ning CDFOP teeb kõik, mis on nende võimuses, et paremini kaardistada vajalikud oskused ning tagada niisuguste oskuste omandamine. see on eriti oluline praegusel kriisi ajal, sellepärast et oskuste puudumine või oskuste mitteühildumine on täiesti mõttetu vahendite raiskamine et meil on tarvis niisugust mehhanismi, mis aitaks meil tõlgendada mõistetavasse keelde kõik selle, mida me teame oskuste vajadusest ja nende õpetamisest. kui ettevõtted ole- ja inimesed oleksid paremini informeeritud sellest, missugused on oskuste vajadused, siis ilmselt on inimestel ka lihtsam valida endale elukutset, paremini otsustada, mida nad tegelikult soovita-, soovivad omandada ning äh, oskuste sobimatus tuleb arvesse, sellest, seda tuleb arvesse võtta ka elukestva õppimise käigus. lisaks sellele on meil tarvis avatud ja paindlikke süsteeme, mis võimaldaksid inimestel paremini koolitust ja hariduse andmist oma vajadustele kohandada. ma loodan, et need väga lühikesed märkused näitavad teile, et CDFOP tegeleb Euroopa poliitikate jaoks otseselt vajalike valdkondadega ning samuti, et me töötame Euroopa kodanike huvides üldiselt. ning me püüame oma tegevust järjest paremini sobitada ühtsesse sotsiaalsesse konteksti ja ma loodan, et ma sain teile ka selgitada, et meie töös on väga palju omavahel seotud erinevaid valdkondi ning me peame töötama selles suunas, et nende täielik potentsiaal saaks ära kasutatud. CDFOP-i heast tööst on tunnistuse, tõenduseks ka see, kui erinevad ametid paluvad meil täiendavaid ülesandeid enda peale võtta. kõikvõimalikes valdkondades, peamiselt Euroopa oskuste passi koostamine, mitteformaalsete, mitteformaalselt omandatud hariduse tunnistamine ja nii edasi lõpetuseks ma tahaksin teatada teile ka seda, et CDFOP-i hoone rajamine Kreeka valitsuse juhtimisel algas novembris kaks tuhat üksteist ning see hoone peaks valmis saama kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ning siis me saaksime taas kasutada meile Thessalonikis kuuluvaid konverentsiruume ning teiseks, nii nagu enamik teist teavad, esimene CDFOP-i direktiivi menetlus ei olnud edukas. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal käivitasime uue ning loodame selle kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juuniks lõpetada, nii et siis me loodame, et uus direktiiv on meil olemas esimesel septembril kaks tuhat kaksteist. nii nagu kõik teisedki Euroopa Liidu ametid on Sedefop kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani pidanud tegema personalikärpeid ning peab hakkama saama väga kärbitud eelarvega. aga eelmisel aastal tuli tõsiselt tegeleda ressursside tõhus, kasutamise tõhustamisega ning seetõttu me peame peamiselt tähelepanu pöörama eriti prioriteetsetele valdkondadele, võttes arvesse seda, et meil on vähem nüüd inimesi ja et ka eelarve on kärbitud, siis võib-olla mõningad asjad ei saa täis nii, ei saa valmis nii kiiresti, kui algselt planeeritud ning võib-olla osa konverentse, töötubasid ja nii edasi tuleb ära jääda, jätta. ma tänan teid teie toetuse eest ja suurepärase koostöö eest, mis me oleme minevikus teinud ning ma palun, et te jätkuvalt meid toetaksite ka tulevikus. suur tänu! aitäh! aitäh ja elu ja töötingimuste parandamise fondi nimel saab sõna härra Menendez Valdes. okei oh, okay. eh,. Eh, merci beaucoup, madame la president eh,, members of the parliament, ladies and gentlemen. suur tänu, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad. Eh, olen teist korda siin, eelmine aasta olin esimest korda, nii et seekord olen võib-olla paremini ette valmistunud selleks, et teile rääkida meie kahe tuhande üheteistkümnenda aasta saavutustest ja sellest, mida me kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal soovime teha. Te olete saanud ka juba kokkuvõtte meie saavutustest ja meie uuest programmist. Need kaks aastat, kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist, on meie praeguse programmi viimased aastad Euroopa töökohal on äh, selle programmi nimi ja me üritame oma ülesandeid täita, me oleme kolmepoolne äh, asutus, me soovime poliitikate kujundajaid, töövõtjaid ja tööandjaid koostada, meil on sada, meil on kakskümmend miljonit eurot eelarveks, meil on järjest rohkem personali ja me üritame kohandada muutuvate oludega sest siis, kui meie praegust programmi välja töötati, siis äh, kriis ei olnud veel alanud. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kasutasime üle üheksakümne üheksa protsendi oma eelarverahadest ära, me avaldasime üle saja kaheksakümne erineva bukleti ja kui me kõik erinevad keeleversioonid kokku loeme, siis oli neid üle tuhande erineva keeleversiooni ja me ei, huvigrupid kasutavad meie tööd, ekspertiishinnanguid üle saja kaheksateist tuhande uuringudokumendi on meie internetileheküljelt alla laaditud äh, ja mis puudutab Euroopa kodanike tegevuskava, siis meid on üle kolme tuhande kolmesaja korra tsiteeritud äh, meedias ja meie teadussaavutusi on samamoodi tsiteeritud nelisada viiskümmend korda teadusajakirjades ja me oleme tõesti Euroopa poliitika kujundamises ka väga tähtsad, sest üle saja seitsmekümne korra on meid tsiteeritud Euroopa poliitikat puudutavates dokumentides nüüd me oleme alustanud äh, arutlusi uue programmi üle aastateks kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kuusteist. me oleme praegu mitmetasandilise konsul-, konsulteerimisprotsessis äh, koos äh, haldusnõukogu, valitsuste, töövõtjate, tööandjatega, Euroopa Komisjoni esindajatega ja nii edasi. ja me oma järgmise nelja-aastase programmi äh, Eh, esitleme siis ka Euroopa Parlamendil seda hiljemalt järgmise aasta jaanuarikuus. me oleme tõesti poliitikatest eh, juhindunud, meil on lipulaeva algatused, meil on eh, Euroopa tasandi uuringud töötingimuste kohta, elukvaliteedi kohta ja ka Euroopa ettevõtete kohta. ja meil on kolm järelevalve Äh, funktsiooni, just tööstussektorite vahelised suhted, töötingimused ja ka Euroopa Järelevalvekeskus. nagu eelnevalt äh, mainiti, me tahame selle tööga jätkata, kuigi meil tuleb ära oodata uus eelarve selleks, et näha, kui palju personali me saame palgata ja milliste võtmeküsimustega saame me tulevikus jätkata äh, töö ja struktuurimuutuste, töö kvaliteedi ja struktuurimuutuste jälgimine meie jaoks väga tähtis töö. me oleme vaadanud, kuidas on restruktureerimine toimunud. ja meil on üle neljasaja toetusmeetme, mida kasutavad sotsiaalpartnerid ja valitsused restruktureerimisprotsessides me oleme näinud tööturul restruktureerimist ja me näeme, et äh, põhiliseks trendiks on olnud see, et tööturud on üha rohkem polariseerinud äh, ja töökohti on loodud Euroopas, kuid me näeme, et äh, see toimub kahel äärmuslikul tasandil, kas väga kõrge palgaga töökohti või siis väga madala palgaga töökohti Äh, erinevates liikmesriikides on need mustrid erinevad ja need on meie iga-aastases raportis kirjas ja ka komisjoni tööhõive ja sotsiaalse Euroopa äh, raportis on see kõik kirjas. töö kvaliteedis on väga palju erinevaid äh, muutusi ka olnud. meie viimases raportis räägime me muutustest viimase kahekümne aasta jooksul, me analüüsime neid ja see töö kvaliteedi raport jõuab parlamenti aprillikuus sellel aastal ja me toetame ka innovatiivset töö organiseerimist ja ka selle kohta viime me läbi analüüsi. ja see äh, raport avaldatakse nii-öelda uue lainena kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja me vaatame siis, millised on need uued meetmed, mida ettevõtted aastatel kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat neliteist soovivad kasutusele võtta. me tegeleme ka sellega, et äh, töötajad vananevad ja see on ka väga tähtis osa sellest aktiivse vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aastast kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja Taani eesistujamaana kavatseb ka sellealaseid üritusi korraldada meil tuleb vaadata ka seda, kuidas äh, erinevad tööstussektorid kriisist välja tulevad. me äh, ka iga-aastased raportid äh, töö, vabandust, palkade kohta, palgakujunduse ja palkade maksustamise kohta avaldame ka samamoodi, nagu oleme seda teinudki varem on üks ühiskonnagrupp, mida kriis on eriti mõjutanud, selleks on noored inimesed ja koos kolme teise agentuuriga korraldasime me ühise seminari parlamendis selleks, et näidata, millist panust on kolm agentuuri andnud noorte inimeste toetamisse. meil on projekt, mis on keskendunud noortele inimestele, selle projekti nimi on Needs e, ja seal osaleb kakskümmend üks riiki ja kulud on umbes sada miljardit eurot aastas tegemist on tagasihoidliku hinnanguga kulude osas ja see tähendab seda, et äh, võib-olla meil on võimalik ka kümme miljardit eurot kokku hoida, kuid äh, nagu öeldud, meie keskendume sotsiaalsetele kuludele ja poliitilistele meetmetele. Need on asjad, mida me oleme jälginud koos elukvaliteediga ja elukvaliteeti puudutavate uuringute kaudu. ja mis eh, Eurobaromeetris ikka ja jälle välja tuleb, on see, et eh, usaldus institutsioonidesse on äh, langenud ja langenud ja praegusel hetkel oleme me välja töötamas kolmandat elukvaliteedi analüüsi ja me loodame selle eh, uuringu avaldada veebruarikuus sellel aastal selleks, et anda siis veel teile ka kõige uuemat informatsiooni. me oleme uurinud inimeste elu, oleme korraldanud, vabandust, avaldanud mitmeid raporteid ka selle kohta, kuidas äh, Äh, majapidamist toetavaid teenuseid pakkuda ja millised äh, probleemid on meil personalipuudusestega. meie järgmise aasta programmis oleme me teinud ettepaneku tegeleda sotsiaalsete innovatsioonidega ja peale selle on meie järgmiste aastate ülesandeks ka, ülesandes ka see, kuidas tulla kriisist välja ja jätkusuutlikult edasi minna. aitäh ja viimane kõneleja on proua Madeleine Servan Euroopa koolitusfondist. me oleme harjunud ähm, teid kutsuma teie asukoha järgi ja teie esindate siis Torino fondi. aitäh, ma olen siin selleks ja ma alust-, et teid tänada, ma alustan nende tänusõnadega teie ja teie komisjoni liikmete aadressil, sellepärast et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal te toetasite meid väga palju, meil oli väga hea koostöö Euroopa Parlamendiga ja nagu teised kolleegid ka ütlesid, loodan ka mina, et see ka hea koostöö jätkub ka kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja miks mitte ka järgmise rahastamisperioodi jooksul. siin ma olen. Uh, in front niisiis, nüüd ma siin olen eh, kaasas kokkuvõte meie tegevusest kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. loomulikult see on teile ka välja jagatud ja kui te lubate, siis ma keskendun peamistele prioriteetsetele tegevustele ning ütlen ainult mõned sõnad kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta prioriteetide kohta nagu te teate, ETF, Euroopa koolitusfond, mis asub Torinos, töötab selleks, et reguleerida Euroopa Liidu välismõõdet koolituse ja hariduse vallas. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tegime koostööd kolmekümne partnerliigiga, riigiga ning otsustasime koos nõukoguga mida teha, me taga, garanteerime neile äh, poliitikaalased nõuanded, koolituse ja hariduse vallas, samuti me tegeleme võimekuste rajamisega nendes riikides ning hõlbustame teadmiste jagamist Euroopa ja nende riikide vahel. samuti me teeme koostööd rahvusvaheliste ametitega, mis nendes riikides tegutsevad me tegutseme poliitikanõustajate ja võimekuse rajajatena nendes riikides. see on erilise tähtsusega ning minu esimene sõnavõtt puudutab peamiselt Torino protsessi. Torinos me asume, Torino protsess Kopenhaageni. protsessile viitas juba ka meie kolleeg Sedefopist, see on väga olulise tähtsusega, et kõikides äh, partnerriikides oleksid tõenditepõhised poliitilised tegutsemise suunad, mitte mingid ad hoc ega ajutised asjad, aga oluline on just see, et selle valdkonna poliitika oleks jätkusuutlik, et ta kaasaks kõik vajalikud sisu, sidusrühmad ning oleks rakendatav üks väga oluline väljend, mida me kogu aeg kasutamine, on hea haldus ja meie otsime ka just nimelt võimalust tagada, et kõikides meie partnerriikides oleks tegemist hea haldusega, et hea haldus seal saavutataks ning seetõttu me suuname kõik oma võimekuse loomise püüdlused just selles suunas, et tagada hea haldus. seda kavatseme me Torino protsessiga teha kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. eriti võtame sel aastal oma töökavadesse sisse hea halduse tagamine. kuidas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tehtud töö mõjutab neid riike, millega me koostööd teeme. toon mõned näited. Moldovas põhineb uus haridusseadus just meiepoolse poliitika analüüsi, meiepoolsel poliitika analüüsil. Kosovos on võetud vastu koolituse ja hariduse strateegia kuni aastani kaks tuhat kuusteist ning see põsineb, põhineb samuti meiega koostööd. Tuniisias oli meil võimalus äh, vaadelda äh, tööhõive teekaardi koostamist ja panustada omas, omalt poolt selle töökaardi koostamisse. Tadžikistanis toetasime me sealset tööministeeriumi uue tööhõivepoliitika vastuvõtmisel. Need on lihtsalt mõningad näited, kõik need riigid olid äärmiselt koostööaltid ning nende kahe tuhande üheteistkümnenda aasta plaanides olid haritus ja koolitus peamiste prioriteet, prioriteetide hulgas. tahaksin tänada ka Poola ja Ungari eesistujad, kes meid tugevasti toetasid kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta jooksul ning väga oluline on ka see, et meie töö praegusel viisil on struktureeritum ning meie koostöö liikmesriikidega on jõudnud järjest kõrgemale tasandile. Jälg-, järgmine valdkond, millele ma tahaksin keskenduda, on kvalifikatsioonide raamistik. valisin selle valdkonna sellepärast, et ma tahan juhtida tähelepanu sellele, kuidas Euroopas tehtav töö innustab meie partnerriike. täpselt samamoodi, nagu ütles kolleeg Sedefopist, võin minagi teile öelda, üks konverents, mille me koos koostasime, organiseerisime, seal olid delegaate kuuekümne seitsmest riigist, nii et me oleme läinud väga kaugele üle Euroopa Liidu piiride, te näete, et Euroopa inspireerib ka partnerriike. seda me kavatseme jätkata ka kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, kui UNESCO korraldab kolmanda kongressi koos kvalifikatsioone käsitleva plenaaristungiga pealkirjaga Qualification that matters ning meil on väga hea meel, et Euroopa saavutused, Euroopa hääl ja Euroopa suutlikkus teha koostööd on jõudnud nii kaugele. mitmed riigid kujutavad endale ette, et neil, neil on toimunud samasugused arengud nagu Euroopas, aga tegelikult asi nii ei ole, on veel päris kõvasti tööd tarvis ära teha, tagamaks, et olukord sealt muutuks samasuguseks ja et sealsed kodanikud saaksid ka kasu tegelikest arengutest. ning seetõttu oleme me praegu väga kaugel sellest, et tööd lõpetada, me peame jätkama oma tööd kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal täpselt samas suunas, nagu see kahe tuhande üheteistkümnendal aastal liikus. väga palju tööd teeme me selle eesmärgiga, et tagada, et igasugused poliitikad, millel meie tegevus põhineb, on kodanike heaks. Araabia kevad tõi meile kaasa terve hulga uusi võimalusi, kuidas olla kaasatud, kuidas olla kaasatud õigeaegselt, kuidas pakkuda oma abi riigile täpselt siis, kui seda vaja on. me saa-, suutsime seda teha ja meil on väga suur rõõm ja uhkus teist, teile teatada, et Egiptus ja veel mõned Araabia riigid said kasu meie toetusest, nad võtsid oma päevakorda koolituse ja hariduse küsimused paraku Nad ei ole siiamaani väga suuri edusamme teinud, aga näiteks Tuneesias toimub märtsis äärmiselt olulise tähtsusega sündmus. Sinna on kutsutud ka ETF, ta on kutsunud sinna, teda on sinna kutsunud Euroopa investeeringute pank ning me käsitleme seal peamiselt VKE-de küsimusi. hoolimata sellest, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tegeleme me suuresti Euroopa vananeva ühiskonnaga, ei tohi unustada, et meil on alati ka noori inimesi ning viieteistkümne aasta jooksul on meil vaja luua kuusteist miljonit uut töökohta. ning meile antud mandaat kohustab meid seda tegema ja kui me sellega toime tuleme, siis me tõesti toome kaasa suured ja olulised muutused. oluline on pöörata tähelepanu ka sellele, mis toimub Ida-Euroopas ning seetõttu jätkame tööd, tööhõive ja tööturu arendamisega Ida-Euroopas ning oskuste ja vajaduste sobitamisega näiteks Moldovas ja Ukrainas ning nende suunamisega jätkusuutlikumale arengu, arengule, sellepärast et kus siis veel, kui mitte seal, on vaja rääkida nii-öelda roheliste oskuste arenemisest, nad on otse meie piiride taga ning nad on ka valmis meid kuulama. kui ma räägin veel kahe tuhande kaheteistkümnestast aastast, siis tahan teie tähelepanu juhtida ka tööle, mida me teeme immigratsiooni vallas. mobiilsuspartnerlus on lisaks Moldovaga sõlmitud nüüd ka Armeenia ja Gruusiaga ning lõuna pool Marokoga ja Tuneesiaga. me oleme siin jällegi selleks, et teile teatada, et tänu meie panusele on Moldovaga loodud mobiilsuspartnerlus nüüd hakanud kaasama ka oskusi ning see, see oskuste kaasamine peaks mõne aja pärast minema üle ka kõikidele teistele mobiilsuspartnerlustele. me hakkame põhjalikult uurima oskuste rännet, et oleks võimalik paremini kaardistada, missugused on Euroopasse tulnud immigrantide oskused ja et neid oskusi paremini kasutada. väga esialgset infot võin teiega jagada ja see on suhteliselt kurb. paraku kõrgete kvalifikatsioonidega immigrandid ei sea Euroopat oma immigratsiooni sihtriigiks. kõikides riikides, millega me koostööd teeme, on ühtekuuluvus väga oluline võrdne juurdepääs koolitusele ja haridusele. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal pöörame me suurt tähelepanu territoriaalsele ühtekuuluvusele ning äh, teeme seda üsna mitmetes riikides. mis puudutab eelarve kasutamist siis, siis üheksakümmend üheksa koma seitse protsenti kasutasime ära ja üheksa saime kõik, mis meil oli plaanis kahe tuhande teistkümnendal aastal saavutada. kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks on meil samuti ette nähtud nii personali kui eelarvekärped, aga inimesi läheb meil siiski vaja, sest et inimesi tuleb teha, inimesi on vaja töö tegemiseks. aitäh ja proua Morin Chartier ja pärast teda äh, härra Tserkas. aitäh ähm ja suur tänu kõnelejatele, et te veel kord tulite rääkima meile oma tegevusest. meil on vaja neid struktuure, tegemist ei ole luksusega Euroopa tasandil, sellepärast et äh, teie äh, uurimused äh, aitavad meil poliitika valikuid teha ja ma tahaksin äh, esitada küsimuse kõigepealt äh, Bilbao ametile, mis mm, puudutab töötaja, tööohutust ja töötervishoidu. me teeme praegu tööd äh, ühe teemaga siin komisjonis, mis on väga ebapopulaarne, nimelt äh, nende töötajate töötervishoid ja tööohutus, kes tegel-, kes on, töötavad elektromagnetväljade mõjuvalas ja ma tahaks küsida, et miks te ei vastanud mm, positiivselt, kui me soovisime vastavat uuringut läbi viia. ning äh, teine asi, mis on äärmiselt oluline, äh, mida paljud teist mainisid, on äh, kutsekvalifikatsiooni raamistiku areng Euroopa tasandil uued kvalifikatsioonid, mida meil on vaja ja eriti nagu te ka, nagu viimases sõnavõtus rõhutati, seos äh, sisserändega Euroopa tasandil ja mm, kvalifikatsiooniga, see on äh, teema, mille kohta me sooviksime saada täiendavat teavet, sest praegu me teeme, töötame äh, nii sisserände teemadega nagu ühtne töö- ja elamisluba ja mm, ja kutsekvalifikatsiooni äh, puhul on meil vaja äh, analüüse, mis puudutaksid seda teemat ja mulle meeldiks, kui te saaksite veidi rohkem meile sellest teemast rääkida, aitäh, proua esinejana. aitäh, härra Tserkas ja pärast teda proua Bauer. aitäh. ma soovin samuti tänada ametite äh, ja fondide di-, mm, direktoreid, äh, ma saan kolleegiga ainult nõustuda, et äh, te teete äärmiselt palju tööd lõimumise parandamiseks ja parlamendis, parlament peab teiega jätkuvalt head koostööd tegema ja seetõttu suur tänu teie suuliste esitluste ja kirjalike dokumentide eest, nende jaoks äh, Nende läbilugemiseks oleks vaja kindlasti rohkem aega selleks, et nende kohta küsimusi esitada. aga mul on äh, siiski paar küsimust. esiteks äh, üks küsimus, äh, mis on adresseeritud teile kõigile. mind üllatasid need tõhususe kriteeriumid, aga lisaks tõhususe kriteeriumitele kriis ja eelarvete kärpimine nõuab, et me oleksime veelgi tõhusamad. ja ma arvan, et me peame mõtlema, et millised on nende tulemustega seotud kulud, ma tahaks küsida, et kas teil on ähm, ka mingid indikaatorid äh, ja kui neid ei ole, siis võib-olla järgnevate kuude või aastate jooksul tuleks äh, mõelda nende peale ning äh, meie fraktsiooni huvitaks veel üks teema ja see on samuti nüüd äh, mõeldud Bilbao agentuuri esindajale. ma küsisin täna Taani ministrilt äh, midagi, sellepärast et mm, komisjoni poolt on tulnud kuulujutte, et et tööohutuse ja töötervishoiu tegevuskava hakatakse hilinemisega rakendama, aga tegelikult peaks see asi olema vastupidi. nüüd lükatakse see uus strateegia edasi, minister ütles, et äh, tehakse tööd selle kallal, et äh, ettenähtud seminarid ka tõesti toimuda saaks mulle tundub, et äh, uue strateegia puhul on tegemist ähm, katastroofilise arenguga, kui selle ellurakendamist äh, hilisemaks edasi lükatakse. äkki te suudaksite ka midagi öelda ja kasutada oma teadmisi selleks, et äh, rõhutada, et selliste investeeringute tegemine on hädavajalik selleks, et vältida mm, tagasilööke ning mul on veel üks sarnane küsimus mm, see puudutab komisjoni kriteeriume ja bürokraatia vähendamise ettekäändel äh, tööohutuse ja töötervishoiu vallas tänu Euroopa strateegiale ja tehtud tööle on liikmesriikides mõningane areng toimunud, aga ma sooviks küsida, et milline on selle arutelu praegune seis, elu koosneb ju rohkematest asjadest kui majanduslikest edusammudest. ja eriti just töö VKE-des on äärmiselt oluline, sest äh, selles vallas tehakse väga palju ära. ja nüüd küsimus äh, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse esindajale. kutseõpe ja täiendõpe on väga olulised, paljud äh, inimesed vajavad äh, väljaõpet või ümberõpet ja ma sooviks küsida, et millised investeeringud on ette nähtud, kas te tegelete ka selle teemaga? ja nüüd Dublini esindajale, härra Menendez Valdesele küsimus kuidas on lugu Eurofondi andmetega, mis puudutavad ümberstruktureerimist Euroopas. ma tahaks selle teema kohta öelda järgnevat. siin komisjonis äh, töötame välja raporti, mille raportööriks ma olen selle teema kohta ja kas oleks võimalik tulla Dublinisse selleks, et äh, rääkida äh, põhjalikumalt äh, sellest, et äh, milliseid analüüse äh, on tehtud ümberstruktureerimise kohta, ma tahaks teada tõesti kõiki muutujaid, mitte lihtsalt majanduslikku muutust ja tehnoloogilisi muutusi arvesse võtta. ning veel üks asi, härra Valdes, te rääkisite kriisi mõjust noortele. Te peatusite sellel põgusalt, aga ma sooviks saada täiendavat teavet selle kohta. meil oli juba me käisime juba Tor-, Torinos, rääkisime teie esindajatega, aga teil oli suuri raskusi infrastruktuuriga ja ka teie teaduritel oli suuri raskusi üldse mingi Äh, mõistlikku tööd äh, suuta teha ja ma sooviks küsida, et kas teie töötingimused on paranenud? sest äh, need töötingimused olid tõesti väga kahetsusväärsed ja aga hoolimata kõigest me nägime, et te teete olulist tööd. Te ütlesite, et üksteist riiki järgivad seda, mida te Torinos teete. ning viimane küsimus. kuidas on lugu uute parlamentide ja valitsustega? milline on koostöö Araabia riikidega? tundub, et äh, seal on, äh, seal ei ole sugugi mitte alati nõus Euroopa tendentsidega. aitäh, nüüd äh, proua Bauer ja pärast härra Pakk. Madam president uh, uh, suur tänu, proua esimees, mul on kolm lühikest küsimust. kõigepealt OSHA esindajale proua Sedlatšekile. tahtsin teada, Äh, täpsemalt selle OIRA, selle riski hindamismeetme kohta, kas äh, see on olemas ka erinevates keeleversioonides, sest mulle tundub, et sellest meetmest oleks eriti kasu siis, kui seda oleks võimalik kasutada erinevates keeltes äh, üle Euroopa. teiseks, me oleme Bilbaos kohal käinud ja meie kogemus oli järgmine, meile öeldi, et äh, kuigi tegemist on vana agentuuriga, seal ei ole mitte midagi uut, ikka veel ei, ei ole lõpetatud siid kokkuleppe sõlmimist. tahaksin teada, milline on praegu asjade seis, kas see siid kokkulepe on saavutatud ja kui mitte, siis mida me saaksime teha selleks, et sellele kokkuleppele jõutaks? mul on lühikene küsimus ka Eurofondi esindajale. tahtsin teada, kas Eurofond on kaasatud ka romade strateegia elluviimise järelevalvesse, suur tänu! aitäh, härra Pakk ja proua Benarabatu pärast teda. aitäh, äh, esimene. mina sooviks samuti tänada huvitavat äh, huvitavate sõnavõttude eest ja tahaks esitada küsimusi. kõigepealt sotsiaalsüsteemid, me juba tegeleme, seisame silmitsi selle probleemiga, et äh, tõstetakse äh, pensioniiga, aga samas ei ole ettevõtetes äh, erinevatest põhjustest lähtudes vanematele töötajatele töökohti, nii et hetkel me oleme silmitsi selle dilemmaga ja teine küsimus äh, praegu käib arutelu, kas äh, tööpuuduse põhjused on eelkõige struktuurilised, et võib-olla oleme me liiga palju ja lii-, liiga kaua äh, panustanud äh, teenuste sektorile see, või on tegemist tsüklilise tööpuudusega, et praegu on langus ja pärast seda on jälle võimalik rohkem töökohti luua. ning lõpuks vahekokkuvõte, mis puudutas töötervishoidu ja mm, me nägime, et järjest rohkem on psüühilisi ja psühhosomaatilisi haigusi, see tähendab, et töökohtadel on rohkem stressi ja see tekitab haigusi. ma tahaks küsida, et kas külalised äh, on ka nõus, et äh, raamdirektiivi ülevaatamisega võiks äh, arvesse võtta seda, et äh, meil on järjest rohkem äh, töö äh, kutsehaigusi, et kas see oleks lahendus? aitäh, aitäh, proua Benarab-Artu, palun. aitäh, esineja. mul on paar, kaks küsimust Euroopa Töötervishoiu ja, ja Tööohutuse Agentuurile. ma tahaks küsida äh, et mm, mida te saate teha erinevate töötajate jaoks, nagu näiteks lasteaiakasvatajad või või muud töötajad, et ka, kas te teete analüüse, mis on teotud, seotud nende kutsehaigustega ning äh, lihaste ja, mm, ja luude haigused, see puudutavad väga, need puudutavad väga paljusid inimesi, nagu kassapidajad, mm, ja minu muud küsimused puudutavad äh, Torino fondi esimene küsimus, te rääkisite just, et äh, kvalifitseeritud äh, sisserändajad Euroopasse ei tule, ma tahaks teada, kuhu nad lähevad, USA-sse, Hiinasse või kuskile mujale ning teine küsimus, te rääkisite et oluline on teha koostööd äh, äh, Araabia kivega riikidega, aga mitte Tuneesia ja Egiptusega. Mm, meid huvitaks, et kas te töötate sotsiaalkaitsealase äh, koolituse ja hariduse parandamiseks äh, härra Boulon, äh, aitäh, ma tahaks tänada kõiki kõnelejaid äh, nende sõnavõttude eest ja selle eest, mida nad teevad. Äh, mul on üks üldine küsimus kõigile, lisaks täpsematele esind-, küsimustele ja see puudutab sotsiaalseid erinevusi, mis meil on ühisturul. Ähm, ja neid erinevusi, mis meil on sotsiaalses plaanis, äh, töö, tervishoiu, töötingimuste mm, plaanis, ma mainin siin, et äh, palku ja mm, pensione, aga ma tahaks küsida, et kas ametid oma töös ja nendes äh, instrumentide puhul, mida nad kasutavad EURES, Europass ja nii edasi, kas nad on näinud, et need sotsiaalsed äh, erinevused äh, suurenevad ja kui see nii on, kas äh, nad on asja analüüsinud, kas nad on mõõtnud äh, kas nad on analüüsinud lahe, võimalikke lahendusi, kas meil on vahendeid, mis võimaldaksid meil mõelda sellele teemale ning täna hommikul meil oli äh, meil olid Taani ministrid, ma ei saanud neile küsimust esitada, aga ma esitan selle küsimuse nii ning äh, meie komisjonis äh, tuleb raport, mis puudutab äh, innovatsiooni ja sotsiaalseid muutusi. raportöör sooviks keskenduda tööhõivele ning minu küsimus puudutab just nimelt seda raportit. mind huvitaks, kas et agen-, ametitel on äh, ettepanekuid, mida nad saaksid äh, meile teha, mis puudutavad äh, sotsiaalseid arenguid ja tööhõive parandamist ja mis võiks viia ka suurema sotsiaalse sidususeni. ma teen ettepaneku, et te alustaksite samas järjekorras vastamist, sest ma arvan, et ametite ja fondide direktoritele esitati kõigile küsimusi ja igaüks saaks vastata neile küsimustele, mis teile esitati. kõigepealt äh, proua Kristo Sedlatšek, palun. jaa, thank you very much. <clears throat> jah, suur tänu. nii et ma alustan elektromagnetväljade küsimusega. mina veel seal ei töötanud siis, kui sellega tegeleti, aga ma tean, et me saime hulgaliselt küsimusi, mis puudutavad elektromagnetväljade mõju tervisele ja turvalisusele. mis me peame tegema ja loodetavasti saime sellega ka hakkama, aga tundub, et on tarvis veel täiendavat infot teile anda. niisiis, meie anname teile teavet kõige kaasaegsemate teadusuuringute kohta tõenditel põhinevad, põhinev info ning ma pean möönma, et tegelikult ma arvan, et need andmed on kättesaadavad ja me ei pea praegu täiendavaid uurimisi enam tellima, infot on piisavalt ning meie amet peaks edastama seda infot. mida me aga ei tee, ma ei ole päris kindel, sellepärast et nagu öeldud, ma ei olnud siis veel direktor. ühesõnaga, meie ei hinda poliitilisest seisukohast lähtudes. see tähendab, et meie esitame andmed, olemasolevad andmed üsna neutraalselt ja esitame ka andmed olemasolevate mõõtmiste, meedete ja praktiliste lahenduste kohta. aga loomulikult me ei saa poliitilisi otsuseid hinnata, neid, mida liikmesriigid vastu võtavad. see, ma olen töötanud ka mitmes liikmesriigis ning seetõttu tean, et teadusuuringute tulemused ja nende tõlgendamine on liikmesriigiti väga erinevad. meil ei ole lubatud omapoolseid poliitilisi hinnanguid anda tegevustele ja teadusuuringute tulemuste kasutamisele. aga natukene meil ikkagi tööd veel teha on selles vallas, me peame edastama olemasolevat teade, teavet, mis aitaks teil selles vallas võib-olla paremini otsuseid vastu võtta. nüüd teine punkt. kui me mõtleksime kokkuhoiupoliitika näidikutele, mis meie ametitööd mõjutavad, kas neid on? jah, esiteks ametite võrgustik. me teeme väga suurt koostööd erinevate ametite vahel ja just püüame parandada ametitevahelist koostööd, näiteks kasutades ühiseid koolitus ruume või midagi niisugust, see on üks näide ainult, aga me igal juhul üritame niisuguseid samme ette võtta omavahel, et vähendada iga üksiku ameti halduskulusid. Euroopa töötervishoiu ja turvalisuse strateegia, võin öelda, et kui ma alustasin ametidirektorina, siis kõigepealt oli mõte niisugusest strateegiast ning me olime seisukohal, et nüüd tuleb komisjoniga koostööd teha ja luua üle-euroopaline tööohutuse strateegia ja siis paralleelselt ka meie oma strateegia. arutasime komisjoniga ja jõudsime siis järeldusele, et niimoodi me seda teeme ning et me toet-, toetame üksteist nii palju, kui vähegi saame tähtaeg, mis minule anti Bilbaos, on kaks tuhat kolmteist aasta lõpp, aga kui nüüd uuesti tagasi vaadata, mis on toimunud, siis komisjon on vähemasti oma strateegia koostamise tähtaja edasi lükanud ning meie oma ametile antud tähtaega saame kohandada ka Euroopa tähtaja, tähtajaga aga igal juhul meie toetame Euroopa strateegiat ja tõesti, kuna meil on praegu niisugune kokkuhoiu ja kärpepoliitika valitsemas, siis oli hädavajadus ka uue töötervishoiustrateegia järele. nüüd küsiti ka töötervishoiu majandusliku mõju kohta võin öelda nii palju, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal me hakkame mõtlema selle kohta, sellele, kuidas anda infot küsimuses, kuidas ettevõtte tasandil oleks võib-olla võimalik kasutada erinevaid vahendeid, et mis võimaldaksid ettevõtetel parandada oma struktureeritust. ma räägin siin niisugustest konkreetsetest vahenditest, mida me oleme välja töötanud niimoodi, et ka ettevõtte tasandil oleks võimalik äh, äh, struktureeritult ja preventiivselt toimida. nüüd küsimus online riski hindamise kohta ja me oleme juba Oirat asunud tõlkima üheksasse keelde ning jätkame selle tõlkimist ka teistesse keeltest, keeltesse nii palju kui vähegi võimalik, sellepärast et võib-olla te sellest dokumendist juba ka lugesite, praegusel hetkel on juba seitseteist liikmesriiki kas kasutamas OIRAT või on nad väga huvitatud sellest ja on juba kokkuleppe sõlminud OIRA kasutamiseks, mis tähendab seda, et äh, seda kasutab väga suur hulk äh, liikmesriike ja selle tõlkimisest oleks kindlasti suur kasu. siit leping, siinkohal ma võiksin võib-olla anda pisut värskemaid andmeid, mul oli esma, olisid esmased läbirääkimised Baski valitsusega, et võib-olla nad saaksid kuidagi toetada meid. no see oli väga positiivses vaimus mööduv arutelu, nad oleksid huvitatud meie toetamisest, aga mingisugustele konkreetsetele seisukohtadele me ei jõudnud, mingisugust rahalist tuge me veel ei saanud. Äh, viidati, et võib-olla antakse meie käsutusse Bilbaos mõni hoone, aga praegusel hetkel mingisugust konkreetset positiivset tagasisidet ei ole. veebruaris toimub meil uue valitsusega Hispaanias järgmine diskussioon ning siis me samuti palume nende, pöördume nende poole, et kas nad saavad meid toetada siidi kokkuleppe küsimuses. olukord on praegu siis selline, aga me muidugi töötame selles suunas. nüüd vananev tööjõud, ainult väike märkus selle kohta eelmisel aastal hakkasime välja töötama mitmeid infopakette seoses sellega, et kahe tuhande kaheteistkümnes aasta on kuulutatud aktiivse vananemise aastaks ning vananevad töötajad ning nendega tegelemine ettevõtte tasandil on üks meie peamistest valdkondadest, millega me tegeleme ja millega me jätkame tegelemist ka sellel aastal. me püüame töökohtade töökohtasid kujundada rohkem vastavaks vananevate töötajate vajadustele ja samuti püüame koolitada juhtkondasid sellel teemal, kuidas nad peaksid võimalikult mitmekesise rahvastikuga erinevas vanuses erinevate põlvkondadega toime tulema. nii et me ka see kuulub siis ettevõtte tasandil tehtava mitmekesise tööjõualasse teabe jagamise valdkonda nüüd psühhosotsiaalsed aspektid. loomulikult on psühhosotsiaalsed aspekti, aspektid alati meie uuringute keskmes ning on täiesti selgeks saanud, et psühhosotsiaalsed riskid ohustavad enam ja enam inimeste tervist peaaegu kõikides sektorites ja loomulikult me reageerime neile juba praegu toimub meil leadership ja participation kampaania. me soo-, soovime eelkõige ühest küljest tõsta teadlikkust selles valdkonnas, aga teisest küljest ka esitada lahendusi ja strateegiaid kõikidel tasanditel ning aastatel kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist alustame psühhosotsiaalsete riskide tutvustamise kampaaniat, püüame valmistada selleks ajaks infopakette ning teeme koostööd oma partneritega niisugustel teemadel eesmärgiga parandada olukorda ja tutvustada olukorra parandamiseks ettenähtavaid võimalusi. ma ei tea, kas kaheksakümne üheksanda direktiivi parandamisest on suurt kasu, aga meie näeme, et tegelikult infopuudust meil ei ole teadlikkuse tõstmine on äärmiselt suure tähtsusega, aga lisaks sellele on tarvis ka VKE-dele tagada praktilised vahendid, mis aitaks neid neil niisuguste küsimustega tegeleda ja toime tulla ja teha seda koos ametiühingute, tööandjate ja tööandjatega ja ma arvan, et sellest oleks päris palju kasu. järgmine küsimus. tervise mõju hindamine, töötajate tervislik, tervise hindamine kodus, põhimõtteliselt seda, see ei kuulu täpselt meie ameti tegevusvaldkondade hulka. loomulikult, kui me räägime näiteks naiste tervishoiust ja tervisest, siis me pöörame tähelepanu kodus töötavatele naistele ja mõjule kodus töötamise mõjule tervisele. loomulikult me saame tagasisidet ka vananevate inimeste kohta ja reageerime siis vastavalt, aga kodus töötajad ei ole põhimõtteliselt meie esmane sihtgrupp, meie tegeleme ikka peamiselt ettevõtetes töötavate inimestega. et võite näha ka meie dokumentidest, et asjad, et äh, kui me käsitleme skeleti ja lihaskonna haigusi, siis me sellega tegeleme korrapäraselt, sellepärast et äh, skeleti lihaskonna haigused mõjutavad väga suurt hulka töötavatest inimestest. me oleme kaasatud mitmete projektidega, ettevõtte tasandil tegeleme luu- ja lihaskonna haigustega ning jätkame selles valdkonnas oma tööd. samuti viisime me läbi kampaania sel teemal, kuidas niisuguseid haigusi vältida. ja nii nagu te nimetasite, üks peamisi mõjureid, mis tekitab luu- ja lihaskonna haigusi, on korduvad korduvate liigutuste tegemine, tegemine töö ajal ning me kavatseme ka asjakohast infot jagada selle kohta, kuidas niisugust viletsat ergonoomilist olukorda ettevõtetes parandada. vabandust, et ma teid katkestan, ütleb öö, proua esinaine, aga ma tõesti pean nüüd tei-, paluma teil lõpetada. enam-vähem kõik, mida ma tahtsin öelda, nii et võib-olla ma saan nüüd anda sõna härra Lettmaierile okay,. Let me try to be short. Uh, regarding migration and qualification. üritan teha hästi kiiresti, me ei tohiks ära unustada seda, et äh, kutseõppe raamistiku puhul on tähtis see, et need peaks äh, rändajaid ka aitama. ja sisserändajate puhul on tõesti kutseõpe väga tähtis kui te küsite, et kas see on osa meie tööst, siis jah, see on ja veebruari lõpus kavatseme ka pressiteate avaldada, kus me võtame kokku nelja aasta uurimistöö tulemused ja sinna on kaasa arvatud siis ka see sisserändajate osa väga tähtsaks küsimuseks on ka elanikkonna vananemine. Ehm, peame mõtlema selle peale, millised on need uued oskused, uued kutsekvalifikatsioonid, mida meil on vaja selleks, et inimesed võimalikult kaua töötaksid ja meil tuleb need kutsekvalifikatsioonid üle vaadata, kuigi me teame, et see ei ole lihtne ülesanne. nii et tegemist on terve paketiga meil on vaja juhendeid, meil on vaja seal hindamist, mudelite väljatöötamist, sellepärast et inimesed on pärit erinevatest äh, tingimustest. tegemist on ka rahastamisküsimusega. ja peame arvestama ka nende inimestega, kes võib-olla on oma karjääri vahetamas. siin küsiti selle vananemise kohta vananemine ei puuduta mitte ainult neid, kes on töötud, vaid tegemist on väga suure trendiga, mis muudab tulevikus kogu meie ühiskonda. ja siin on tehtud uuringuid selle kohta näiteks Prantsusmaal, et need, kes töötavad kodus, nende inimeste osakaal tõuseb väga kiiresti ja kodus töötamine võib tulevikus olla täiesti tavaline ja kui inimesed on saanud korraliku väljaõppe ja hariduse, siis meil on võimalik seda kuidagi praegusesse süsteemi ka paigutada ja praegust süsteemi vastavalt sellele siis muuta. me ei tegele sotsiaalse ebavõrdsuse küsimustega. me tegeleme koolitusega üleüldiselt, kuid meil tuleb tõesti tagada kõikidele võrdne juurdepääs, et kõigil oleks võimalik haridusest ja väljaõppest võimalikult palju kasu lõigata. ja siis lõpetuks see küsimus, mis kohe alguses esitati, et kuidas oleks võimalik agentuurides säästa. jah, säästamise võimalused on alati olemas ja me võime ja me üritame seda ka teha meil on viis töötajat, kes eelmisel aastal olid pidevalt lähetustel. lähetused on aga kallid, eriti kui on vaja Thessalonikist äh, sõita või lennata kuhugi. nii et me üritame lähetusi piirata ja me vaatame, kas meil on võimalik äh, pidada videokonverentse Skype'i teel, konverentse ja nii edasi. nii et see oleks üks näide. ja me oleme üha rohkem läinud üle elektroonilisele kommunikatsioonile, elektroonilisele avaldamisele, mis on ka odavam kui trükiseid avaldada. aga jällegi, ka säästmisel on piirid, sellepärast et äh, me peame täitma oma ülesandeid ja on teatud administratiivne töö, mis lihtsalt tuleb ära teha. andmekaitse nõuetega tuleb arvestada ja sellel kõigil on ka omad kulud. Thank you very much, I will start. suur tänu, kõigepealt vastan härra Serkasele ja räägiksin siis hispaania keeles, kuna tema esitas ka küsimuse hispaania keeles siin räägiti sellest üldisest äh, indikaatorite küsimusest äh, ja ka tõhususest. me teame kõik, et meil tuleb säästa ja et meie eelarved on säästueelarved. ning samal ajal, kui keegi ikkagi korralikku tulemust ette näitab, siis tuleb talle ka korralik tasu selle eest maksta. meil on umbes sada töötajat, et meie käsutuses on umbes sada miljardit eurot, nii et tegelikult me tõesti oleme midagi saavutanud, vabandust, sada miljonit eurot. siin räägiti võrdlustähistest ja ka Kontrollikoda reageeris sellele, kui agentuure võrreldad sarnaste eh, sama suuruste riiklike organisatsioonidega, või ka Euroopa institutsioonidega, mis on suuremad kui meie, siis ma arvan, et meie äh, olukord on päris hea. kakskümmend protsenti meie eelarvest läheb kommunikatsioonile ja uurimistööle ja see on väga tähtis ülesanne. Need kolm järelevalvekeskust, mis meil on, nemad neelavad meie vahenditest nelikümmend kolm protsenti. nii et tegemist on tõesti meie lõviosaga meie vahenditest. nüüd küsimus äh, ümberstruktureerimise kohta. ka siin öö, äh, tuleb äh, mõelda töökohtade kaotamise peale, eriti just VKE-des. meil on praegu üks projekt, mis tegeleb täpselt äh, ümberstruktureerimisega tööturul. ja ka siin on jällegi tegemist äh, ressursside küsimusega. Äh, globaliseerumisega kohanemise fondi puhul meil tuleb teatud meetmeid hinnata või siis ka need äh, massilised vallandamised. meil on võimalik tegeleda ka nende massiliste vallandamistega, kui meile vastav mandaat tõepoolest siis ka antakse. me oleme tõesti võib-olla see esimene informatsiooniallikas ja kui tõesti, kui soovite tulla vaatama meie tööd, siis miks mitte, sest eelmisel aastal olid ka meil agentuuris Euroopa Parlamendi esindajad äh, kohal. sest noorte inimeste puhul me ei avalda mitte ainult üldist äh, raportit, vaid me arvestame kokku äh, kõik kulud, mis puudutavad tööhõivet, sotsiaalseid tegureid, poliitilisi meetmeid erinevates liikmesriikides. me hindame tõesti kõike ja samal ajal eh, hindame siis ka tõhusust. siis küsimus, mis puudutas romasid. romade puhul eh, me oleme just eh, avaldamas raportit romade kohta. me oleme Sanko peadirektoraadilt saanud ülesande uuringu läbi viia ja me teeme koostööd Viiniga, sellepärast et Viini agentuur tegelikult vastutab äh, just selle küsimuse eest. Euroopa Sihtasutus on mitmeid aastaid juba analüüsinud äh, töövõtjate haldamist ja sellest, milliseid erinevaid meetmeid on võimalik ähm, ettevõtte juhtide tasandil võtta, kuidas on võimalik äh, töövõtjaid motiveerida, kuidas on võimalik äh, töövõtjate erinevaid kohustusi omavahel ähm, kombineerida, näiteks äh, on tihti selliseid töövõtjaid, kellel on vaja oma vanemaid hooldada, et kuidas seda näiteks tööga ühendada. siis äh, töökohtade äh, seire puhul on meil ka jällegi üks äh, uuring ette nähtud järgmisel aastal, see pole ka lihtne, sellepärast et me näiteks kavatseme Iirimaa ja Hispaania puhul ehitussektorit analüüsida. Need oli see, need sektorid mainitud riikides, mis kokku kukkusid ja sealseid äh, äh, töötajaid oleks vaja nüüd ümber koolitada selleks, et neil oleks võimalik mõnes teises sektoris tööd leida. riskid on selged ka ümberkoolitamise puhul ja seda tuleb analüüsida. nüüd siis need sotsiaalne ebavõrdsus, töökohtade seire aga selle puhul tuleb meil tegeleda ka palgalõhedega, sellega, et on kas väga kõrged palgad või väga madalad palgad. nii et muutusi toimub palju ja need on riigiti erinevad. nii et äh, meil tuleb vaadata neid erinevaid trende, on tõesti terve rida küsimusi, millega tuleb tegeleda milline on juurdepääs põhilistele teenustele või millised on põhilised elutingimused, nii et veel sellel aastal me uuringu avaldame ja järgmisel aastal on ette nähtud ka analüüsi teisene ülevaatamine, nii et eks siis tuleb veel ka uusi teadmisi sellest välja. suur tänu! suur tänu, ma tean võimalikult lühidalt. esimene küsimus oli äh, efektiivsuse kriteeriumitest ja kuludest ja tuludest. nagu minu kolleegid juba mainisid, me praegusel hetkel Kontrollikoja ja teiste agentuuride raportitest lõikame väga palju kasu ja me võtame neid raporteid väga tõsiselt, kuigi me oleme peaaegu kõiki kriteeriume päris hästi täidanud. mis puudutab võrdlustähiseid, siis me üritame oma tõhusust suurendada, kuidas seda teha? meil on süsteem, kus tulemust ja kvaliteeti hinnatakse ja me vaatame kõiki erinevaid valdkondi, kus oleks võimalik säästa. ning koos äh, haldusnõukoguga me kavatseme märtsikuus läbi viia analüüsi meie koolitusfondi halduskulude kohta. me juba eelmisel aastal viisime läbi mõned uuringud äh, tulemuste kulude kohta. me avaldame raporteid ja me lähtume sellest, mis meil tuleb saavutada vastavalt eelarvevahenditele, aga sellest ei pruugi piisata selleks, et äh, me täidaksime raportitele seatud kvantiteedi ja kvaliteedi alased kohustused nii et need on kõige tähtsamad äh, asjad, mis meil on kavas säästmise osas. siis infrastruktuuri küsimused. mul ei ole teile väga palju uudiseid edastada, kahjuks äh, meil veel ei ole Itaalia ametivõimudega lepingut äh, sõlmitud äh, jaanuarikuust alates oleme kuulnud väga palju lubadusi, me oleme siiani veel olnud optimistlikud, sest lootus sureb viimasena, nii et me loodame, et leping on võimalik sõlmida ja me saame jätkata oma tööd kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. mult paluti eile komisjoniga ka töö uuesti üle vaadata ja ja sellel reedel tuleb meile ka Euroopa Parlamendi esindaja seda olukorda vaatama ja loodame, et olukord paraneb. mis puudutab tööd äh, Vahemere riikides ja koostööd nende riikidega, kus valitsused on muutunud, täiendõpe ja äh, koolitus on tõesti väga tähtis, sellepärast et inimesed on ikka veel tänavatel, Vahemere lõunakallastel inimesed ootavad äh, mingit majanduslikku perspektiivi ja olukorra paranemist. Tuneesialt oleme me saanud, Tuneesia puhul oleme me saanud kinnituse, et meil tuleb edasi liikuda Egiptuses, on olukord täiesti teistsugune. meil on märtsi keskpaigaks ette nähtud lähetus sinna Äh, valitsus on andnud lubatuse sellega edasi minna, kuid me ikka veel ei tea, millised on prioriteedid. Euroopa Liidu delegatsioon selles valdkonnas on juba moodustatud Maroko puhul pärast äh, valimisi ei ole suuri muudatusi olnud, lihtsalt vastutusalasid on vahetatud äh, valitsuses, kuid eelmisel aastal paluti täiend- ja kutseõppe puhul uus strateegia välja töötada. Liibüa puhul tuleb lihtsalt tunnistada, et meie tööprogrammi on juba ühe korra muudetud ja seda saad-, see saadeti ka teile, teist korda tuleb seda programmi veel muuta, sest Liibüa siiamaani ei olnud veel meie portfellis, kuid komisjon on palunud nüüd tööga alustada. ja seda siis äh, motol, et äh, rohkem on parem kui vähem. ja me oleme tõesti valmis lahendust otsima ning me loodame, et võib-olla me lõikame äh, kasu ka Euroopa toetusest. rändeküsimused, küsimus selle kohta, milline on sisserändajate esimene sihtkoht, see on erinev erinevate riikide puhul, paljud lähevad Venemaale, Vahemere maade puhul on äh, laheriigid äh, need kõige tähtsamad ja siin on väga tähtis just see, et milline, millised on, on sisserändajate kvalifikatsioonid. me peaksime tõesti alustama talentide otsingut. osa tööst on juba lõpetatud. teatud riikide puhul me teame, milline suund võtta näiteks Saksamaa valitsus on palunud juba midagi ära teha kõrge kvalifikatsiooniga inimeste leidmisel me oleme teinud väga palju ettevalmistustööd sisserändajate tagamisel ja me tõesti loodame, et äh, meieni jõuavad tõesti väga kõrge kvalifikatsiooniga inimesed. mis puudutab sotsiaalset ebavõrdsust, me analüüsime ka seda ala, seda olukorda. ja meil tuleb tõesti välja selgitada, meil äh, tuleb hoolitseda ka selle eest, et kõik äh, riigid arvestavad mitte ainult majandusliku olukorraga, vaid sotsiaalsete tingimustega. siis see, mida me teeme nendes riikidest, äh, sotsiaalne kaitse on üks osa ja ma loodan, et sellega ma vastasin teie küsimustele. aitäh, me oleme kahjuks jõudnud sellel mõttevahetusel lõppu, mis oli väga äh, viljakas, aga kahjuks ka veidi ametlik, ma olen täiesti teadlik sellest, aga kahjuks need asjad siin nii käivad, ma tean, et meil on äh, teisi võimalusi selle aasta jooksul mõtteid vahetada, mul on väga hea meel selle üle, ükskõik siis, kas tegemist on teie algatustega, mis äh, puudutavad näiteks äh, või mis võivad olla näiteks sellised nagu see konverents, mille te eelmine aasta organiseerisite ja ma võin teile juba praegu öelda, et kui äh, te mingi algatusega välja tulete, siis me kindlasti toetame seda, nagu ka eelmisel aastal. ja meil on muide, meie komisjonil on võimalus sel aastal külastada Torino fondi ja Thessaloniki keskust selleks, et äh, asjad oleksid tasakaalus, ma ise olen juba Torinos käisud, käinud, siis ma isiklikult juhin seda delegatsiooni, mis läheb äh, Thessalonikisse ja, ja siis mõni teine komisjoni liige juhib seda delegatsiooni, mis läheb Torinosse. ma tänan teid väga teie sõnavõttude eest ja vastuste eest, ma soovin teile edukat kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat ja vaja on komisjoniga selgeks teha see, et kuidas parlament saaks otsesemalt teie poole pöörduda vastavalt meie vajadustele. me eelmisel aastal rääkisime mõne, mõnega teist sellest küsimusest, kui ma näiteks vaatan seda äh, kasinusmeetmete mõju tööhõivele erinevates riikides või äh, mm, riske, mis puudutavad äh, koolitust, ilma siin äh, mingit analüüsi tegemata, sest analüüsi teete teie, siis me sooviksime küsida komisjonilt, et kuidas me saaksime oma tööd parandada oma ja teie kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta töökavad annavad meile hea nägemuse sellest, et äh, millistele andmetele me saaksime toetuda oma töös. nii et me oleme selle päevakorrapunktiga lõpetanud ning äh, päevakorrapunktis üheksateist annan ma sõna nüüd proua Zimmerile äh, selleks, et ta saaks meile tutvustada oma raporti projekti, mis puudutab meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte rakendamist. tegemist on arvamusega, mille me esitame äh, naiste õiguste komisjonile, kus äh, raportööriks on äh, Edith Bauer. ja ta teab väga hästi, milline on meie komisjoni arvamus. proua Zimmer, palun. aitäh, esimees Te kulutasite välja päevakorrapunkti, mis on pühendatud teemale, millega me eelmise ametiaja jooksul ka oleme väga palju tegelenud, mis alati on olnud meie töö keskmes, aga me oleme kahjuks pidanud tuva, tuvastama, et alates selle teema viimasest äh, käsitlemiskorrast ja äh, vastavast äh, arvamusest, äh, mida me, mille meie arv-, äh, komisjon koostas, ei ole asjad edasi liikunud ja seetõttu on meil jälle vaja esitada selle teema kohta arvamus. see põhimõte, et meestele ja naistele makstaks võrdse või võrdväärse töö eest võrdset tasu, sellest sai juba viiekümne seitsmendal aastal Euroopa ühenduse lepingu osa ning me praktiliselt äh, juba viiekümne seitsmendast aastast tegeleme selle põhimõttega, aga sellest hoolimata palgaerinevused meeste ja naiste vahel praktiliselt ei ole viimastel aastatel muutunud. me kritiseerime selles ettepanekus, mis ma teile esitan esimeses punktis seda, et komisjon ei ole seni reageerinud äh, Euroopa Parlamendi resolutsioonile kahe tuhande kaheksandast aastast, et ei, ei ole ette nähtud kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ka vastavaid konkreetseid meetmeid. praegu on olukord endiselt selline, et Euroopa Liidus keskmiselt kahekümne seitsmes liikmesriigis naised saavad keskmiselt seitseteist koma viis protsenti vähem kui mehed äh, sama töö eest ja isegi kõrge kvali-, kvalifikatsiooniga tööde puhul on äh, tegemist väga suurte erinevustega, ma viitan siin Saksamaale, kus naiste ja kõrgharidusega Äh, meeste ja naiste palgaerinevused on äh, rohkem kui kakskümmend kolm protsenti. me teame, et äh, see palgaerinevus er-, mõjutab ka vaesusriski pensionieas vaesus ohustab kuut, kuuteist protsenti pensionieas mehi aga, aga kahtekümmet kahte protsenti pensionieas naisi. ja mis puudutab juhtivaid positsioone, siis ainult kümme protsenti naistest äh, kuuluva, äh, kümme protsenti börsil noteeritud Euroopa suurte ettevõtete juhatuste liikmetest või nõukogu liikmetest on naised ma räägin siin lühidalt äh, palgaerinevuste põhjustest sest äh, need asjad on siin tekstis ka kirjas, vastavalt, äh, vastavate uuringute mm, sõnul on enamus palgaerinevustest seotud kahel kolmandikul juhtudel äh, diskrimineerimisega, et na-, mehed saavad suurema palga, suuremat palka, aga erinevusi on ka selles osas, et näiteks äh, naisi, kellel on perekond, äh, peetakse vähem paindlikemaks äh, ja seetõttu saavad nad vähem palka, naised töötavad halvasti makstud sotsiaalsetel ametikohtadel, aga eh, mehed äh, töötavad enamasti paremini tasustatud tehnilistel ametikohtadel. Eh, siin on tegemist äh, sellega, et horisontaalne lõhe avaldab negatiivset mõju ja mida ma enne juba mainisin, et äh, naised jõuavad harvem juhtivatele positsioonidele. naised enam, tihtipeale töötavad osalise tööajaga, nad äh, hoolitsevad laste kasvatamise eest, äh, endiselt avaldab mõju traditsiooniline rollijaotus ning äh, endiselt liikmesriikides ei ole piisavalt lasteaiakohti ja seetõttu ühelt poolt me oleme andnud soovitusi naiste õiguste komisjonile, et nad lisaks äh, oma arvamuse teksti mõningaid asju ja et äh, meie arvamus siis äh, läheb ka naiste õiguse komisjoni raportis lisana, mis puudutab soovitusi, siis esmajoones on oluline see, et äh, meil on vaja seadusandlikke ja mitteseadusandlikke meetmeid selleks, et äh, palgalõhet väheneda ja horisontaalset jaotust vähendada ja juba elukutse valiku puhul oleks vähem erinevusi. ma tahaksin tähelepanu juhtida veel ühele asjale, mis me lisasime teadlikult siia. ma olen arvamusel, et äh, vaja on ka uut Äh, tüüpi statistikat, et need peavad olema sidusad ja võrreldavad ja soospetsiifilised ja et nad peavad võtma arvesse äh, ka uut ähm, töökorraldust. Äh, palgalõhet ei tohiks määratleda mitte üksnes brutotundide alusel, vaid arvesse tuleks võtta täiendavaid indikaatoreid, nagu näiteks preemiate maksmist ja muid selliseid asju, ka seal on väga suuri erinevusi meil on vaja otseseid äh, ko äh, koostööpartnereid äh, lisaks komisjoni meetmetele ja sotsiaalpartnereid partnerid peavad rohkem tähelepanu pöörama meeste ja naiste võrdsele kohtlemisele, seda nii kohalikul kui piirkondlikul tasandil kui ka ettevõtetes endis, ülikoolides ja mm, kus iganes on olemas äh, vastavaid äh, ametikohti ning vaja on loomulikult õiguslikult siduvaid äh, meetmeid selleks, et äh, seda võrdse töö eest võrdne palk põhimõtet korralikult ellu viia. meil on vaja poliitiliselt mõjutada olukorda liikmesriikides. meil on tegemist seguga strateegiatest ja konkreetsetest meetmetest selleks, et äh, kõrvaldada palgalõhet, äh, sinna hulka kuulub ka näiteks vaba juurdepääs äh, lasteaiakohtadele, paindlik tööaja kujundus, sobiv mm, pensioniks valmistumise poliitika ning võrdne jaotus aval-, riigihangete puhul tegemist on aruteluga, mis mõningates liikmesriikides on põhjustanud juba väga elavaid arutelusid ja ma arvan, et üks hea mõte oleks ka äh, vastava kvaliteedist sertifikaadi loomine. meil on äh, tegemist äh, aruteluga, et mis puudutab seaduses ette nähtud naiste osalusprotsenti ja me arvame, et ka see on päris hea mõte selleks, et vähendada seda äh, palgalõhet. Norra on ainus riik, kus tänu naiste ettekirjutatud protsendile on suhteliselt tasakaalustatud olukord ettevõtetes, nelikümmend kaks protsenti on naisi ja viiskümmend kaheksa protsenti mehi, nii et me võiksime Euroopa Liidu liikmetena võtta eeskuju ühest riigist, mis Euroopa Liitu ei kuula ning üks küsimus, mida ma tahaksin veel tõstatada, ja mida tuleb arutada. et kui palju äh, see kaitstud paindlikkuse kontseptsioon ja sellest, see strateegia mõjutab äh, palgalõhet, me peaksime seda analüüsima ja kuivõrd äh, kaitstud paindlikkuse kontseptsioon äh, saab positiivset mõju avaldada diskrimineerimise kõrvaldamisele ja palgalõhe kõrvaldamisele, see oleks tõesti väga huvitav ja see oleks äh, täiesti väärt seda, et seda uurida. aitäh! aitäh! ja proua Skirstelska Estrela. ja siis saab äh, proua Estrela sõna. Pan-, pani przewodnicząca całkiem do-. aitäh, äh, esimees. Te hääldasite mu äh, nime väga hästi, see on tõesti väga keeruline ja ma sooviks tänada proua Zimmerit äh, selle väga sidusa ja tasakaalustatud arvamuse koostamise eest äh, erinevus meeste ja naiste palkade vahel, kes teevad samasugust või samaväärset tööd, ei ole viimastel aastatel vähenenud. mõningate uuringute andmetel eh, sanktsioonid eh, diskrimineerivatele ettevõtetele ei taga mingit eh, edu, naiste madalamad palgad on äh, seotud äh, juurdunud äh, sotsiaalsete stereotüüpidega. Mm, me konstateerime, et ettevõtetes hinnatakse naiste tööd vähem kui meeste tööd ja arvatakse, et naised on vähem tootlikumad, vähem tõhusad ja sellepärast on meil vaja selgeid tõhu-, töötõhususe, naiste ja meeste töötõhususe standardeid selleks, et rääkida tõsiasjadest ja mitte eelarvamustest. ma soovin kasutada seda juhust ja pöörduda Euroopa Komisjoni esindaja poole, kui ta siin saalis kohal on, ja paluda, et ta tutvustaks meile kahe tuhande kümnendal aastal liikmesriikides läbi viidud sotsiaalkampaania tulemusi selle eesmärgiks oli tutvustada just nimelt see, tõsta esile just seda probleemi, äh, mitte üksnes äh, ettevõtetes, kus äh, diskrimineerimine toimub tihti mm, tead-, isegi sellest mitte eriti teadlik olles, vaid me soovitakse, sooviti tähelepanu juhtida sellele asjaolule ka laiemalt ja sooviti äh, näidata muid võimalikke lahendusi. mis puudutab proua Zimmeri arvamust, siis äh, kaitstud paindlikkuse strateegia, millest ta oma äh, arvamuse alguses räägib, ei peaks olema instrument äh, võitluses palgalõhe vastu. me ei peaks siin tegema mingeid etteheited, kui seda siin praegu ei ole. ning mis puudutab kaasvastutust, siis mina arvan, et väga oluline on kaasata mehi kodutöödesse ja laste eest hoolitsemisse, aga ma arvan, et me peaksime selle nende meelest kõige sobivama mudeli valiku jätma peredele ja me ei saaks kellelegi peale sundida äh, ärapöördumist sellest traditsioonilisest tööde jaotusest, kui perekond sellega nõus on. proua Zimmer äh, toetab palkade äh, seiret, mina ka, ma arvan, et seiret on vaja, sellepärast et piisavat läbipaistvust ei ole, naised tihti isegi ei tea, et nende meeskolleegid saavad äh, sama töö eest palju äh, rohkem palka kui naised. Äh, mm, seadusandlikest ettepanekutest proua Zimmer me oleme juba rääkinud, mis võiksid äh, anda panuse selleks, et äh, palgalõhe vastu võidelda ja väärtustada häid praktikaid äh, sotsiaalpartnerite puhul. ma teen järelduse, et äh, kui me räägime palkadest, siis me ei tohiks unustada pereettevõtteid, kus me seisame silmitsi sellega, et palgad ei ole võrdsed, vaid äh, ka puudub eraldi palk, mida makstakse elukaaslasele. ja see on väga tõsine probleem pensioni ja sotsiaalkindlustussüsteemide puhul. ma arvan, et see arvamus keskendub eelkõige palga lõhedele, mida maksta palgaerinevustele sama töö puhul ja et see ei keskendu nendele meestele, kes teevad naistest erinevat tööd. ma tahaksin siin välja tuua kahe tuhande kaheksandal aastal välja, vastu võetud proua Baueri väga hea raporti ja praegu, kui Euroopa kom-, kui Euroopa Komisjon vastavad äh, meetmed ellu rakendaks, siis võiks naiste olukord äh, paraneda. aitäh, proua Ester-, Estrela ja pärast teda proua Oviir. aitäh, oh. äh, esimees. aitäh, ma tahaksin tervitada proua Zimmerit, te olete teinud väga head tööd selles arvamuses, te käsitlete peamisi elemente. eelkõige te ütlete, et palgaerinevuste puhul on äh, juttu, on tegemist sellega, et, et äh, vaja on ühendada töö ja eraelu ja et äh, selle taga on loomulikult ka äh, Äh, sugudega seotud eelarvamused, mis ühiskonnas endiselt olemas on. ja sellel on loomulikult ka negatiivne mõju. see mõju on eluaeg olemas, kui palgad on erinevus, erinevad, aga eelkõige puudutab see pensionile minevaid naisi. ühelt poolt äh, on muidugi palgalõhe väga oluline. viimastel aegadel on asi nii, et äh, erinevalt teistest sektoritest äh, ei ole siin mingeid edusamme tehtud. kahe tuhande viiendal aastal äh, äh, erinevus ei olnud isegi mitte viisteist protsenti, aga nüüd on juba see seitseteist koma viis protsenti ja on liikmesriike, kelle puhul see erinevus on isegi kolmkümmend protsenti, et tegemist on tõesti väga suure probleemiga Äh, millest on erinevates, äh, erinevatel puhkudel juba räägitud ja see viib sel-, selleni, et naised põhimõtteliselt äh, peavad aastas tegema kaks kuud kauem tööd selleks, et sama palju palka saada kui mehed. selle aasta märtsis viidatakse sümboolselt samuti sellele asjaolule ning seoses palgalõhega on äh, meil tegemist veel ühe probleemiga, nimelt et äh, naiste osalus tööturul on palju madalam. ja kui tegemist on sotsiaalse õiglusega ja sugude võrdsusega, siis äh, palgalõhel on ka majanduslik mõju kuna naised äh, osalevad tööturul äh, kümne protsendi võrra väiksemas osas kui mehed. meil on lõppude lõpuks ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ja selles on kirjas, et äh, et naiste tööhõivet soovitakse mm, tõsta seitsmekümne protsendini, aga seda eesmärki on võimalik saavutada üksnes siis, kui naiste mm, töövõimalused äh, paranevad märgatavalt. kui äh, asi nii läheb, alles siis äh, saab rääkida sellest, et naised ja mehed osalevad tööturul võrdselt võr- ja see tähendab seda, et äh, meil oleks siis äh, kakskümmend miljonit äh, töötajat rohkem, niikaua kuni meil seda ei ole, ei saavuta me oma eesmärke ning meil on olemas uurimused, mis ütlevad, et kui naiste osakaal oleks nii kõrge, siis nende osa, naiste osakaal SKT-s tõuseks nelja kuni kaheksa protsendi võrra, et me ei saa sellist diskrimineerimist aktsepteerida, sellepärast et sellel on väga halvad mõjud. ja siin öeldakse ka, et naised töötavad ebakindlates töösuhetes ja et nad teevad rohkem osalise tööajaga tööd, et kolmkümmend protsenti naistest et töötavad osalise tööajaga, seitse protsenti on vastav osa, osakaal aga meeste puhul, kes töötavad äh, osalise tööajaga. ning äh, loomulikult äh, see raskendab töö ja eraelu ühendamist tõstetud, on see, et palgalõhe suureneb, kui naisi on rohkem. ja see näitab veel kord, kui oluline on mm, on äh, emaduse ja sünnitamise ja rasedusega seotud äh, direktiivi ülevaatamine. lõpetuseks tahaksin ma äh, rääkida ka Taani eesistumise ajast. Taani eesistumise aja mm, prioriteedid on seotud samuti nende asjadega, mis siin arvamuseski kirjas on. ja meie sotsiaaldemokraatliku fraktsioonina saame sellega nõus olla, sest naiste äh, osalemist äh, otsustusprotsessides kõigil tasanditel tuleb äh, suurendada, äh, eelkõige loomulikult majanduses peab olema rohkem naisi otsuseid langetajate hulgas. on olnud uurimusi, mis on näidanud, et naiste osakaal on ainult viis protsenti majanduses ja tööstuses otsuste langetajate hulgas ja kui minna veelgi kõrgemale tasandil, tasemele, siis on asi veelgi halvem, ei ole mitte ühtegi äh, naist, kes juhataks äh, mõnda äh, keskpanka meie kahekümne seitsmes liig-, liikmesriigis. komisjon on teinud ettepaneku, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses tuleb ta välja mõningates äh, õigusaktide ettepanekutega selleks, et suurendada äh, riigiettevõtete juhatustes naiste osakaalu ja ka börsil noteeritud ettevõtete juhatustes naiste osakaalu suurendada. ma loodan, et komisjon tuleb välja nende eelnõudega, mis võimaldaksid olukorda parandada, lõpuks ometi palgalõhest üle saada ja naiste osakaalu majanduselus Euroopa Liidus suurendada. aitäh, proua Oviir ja pärast proua Bauer. tänan, proua juhataja ma teeksin lühemalt, sest ma nõustun kõigi eelkäijatega ja esmalt vabandust, tahan tänada muidugi proua Simmerit tema arvamuse eest, aga tahaksin tähelepanu juhtida ühele probleemistikule. täna on meil võimalik palgalõhet tuua välja horisontaalselt. kõigis liikmesriikides on olukord kus on teatud majandusharusid teatud äh, ameteid mida peetakse meeste omaks ja on tavaks et nende palgad on ka kõrgemad ja sealt tuleb ka meeste ja naiste palgalõhe. meie käsutuses on täna statistika mis tuleb veel meie majandustõusu aastatest ehk siis kahe tuhande seitsmenda aasta statistika mis andis tulemuseks seitseteist ja pool protsenti euroopa liidus keskmiselt meeste ja naiste palgalõhe. täna oleme majanduskriisis ja ma olen enam kui veendunud et see seitseteist ja pool protsenti on suurenenud nii et seetõttu imestan miks ei ole euroopa komisjon teinud analüüsi mida proua baueri 2008. aasta raport temalt nõudis. miks ma nii veendunud olen sest minu koduriigis eestis oli palgalõhe eelmine aasta kahe tuhande seitsmenda aasta kolmekümne koma üheksa protsendi asemel tõusnud kolmekümne kaheksani kahe tuhandel aastal oli palgalõhe kakskümmend protsenti nii et tendents on hirmutav ja me võime siin vastu võtta raporteid õigeid juhtida tähelepanu meil puudub vahend kuidas viia see valitsustes täitmiseni. seetõttu kas ei peaks me enam juhtima tähelepanu ja esitama nõudmisi et me saaksime kõikehõlmava statistika mida täna ei ole kahekümne seitsme liikmesriigi kohta sest mitte kõigis eh, ei ole sellist seadusandlustki mis seda nõuaks nimelt et oleksid andmed mis võrdleksid meeste ja naiste palku sama ja samaväärse töö eest. miks ma seda räägin? Euroopa Liitu astudes võttis minu koduriik vastu soolise võrdõiguslikkuse seaduse. seal oli ette nähtud vastava juhendi tegemist tööandjatele, et me saaksime võrrelda sama ja samaväärset tööd, ehk siis välistada diskrimineerimist meeste ja naiste vahel. täna on kaks tuhat kaksteist, seda juhendit pole vastu võetud ja mitte midagi ei toimu naisorganisatsioonid esitavad oma nõudmisi eh, ja nii edasi ja nii edasi. nii et minnes võib-olla üksikult üldisemale jõuame ka sellele tasandile mis viiekümne seitsmendal aastal tuhat üheksasada viiskümmend seitse juba eelmisel sajandil meie aluslepingutesse kirja pandi et meeste ja naiste palgalõhe on diskrimineeriv nüüd veel üks küsimus millele tahaks tähelepanu juhtida lisaks sellele et täna on meie käsutuses ainult horisontaalsed eh, näitajad on kindlasti palgalõhe põhjuseks ka palkade salastatus eh, mul ei ole hetkel käepärast andmeid kas palgad on salastatud kõigis 27 liikmesriigis kuid ma tean et siiski väga paljudes ja sellega on ära võetud võimalus üldse tõsta üles seda küsimust sest naised üldreeglina ei tea, et nad võivad saada samaväärse töö eest palka vähem, kui saab tema meeskolleeg ja meeskolleegi suurem palk ei ole ka mitte millegiga põhjendatud. Eh, nii et võib-olla siin kõik koos ja koos eh, FEM komisjoniga peaksime pöörama teravdatud tähelepanu ka nendele küsimustele aitäh teile! aitäh, proua Bauer ja pärast ma annan sõna komisjonile, sellepärast et härra Stein on kohal ja talle esitati otseselt küsimus, nii et aga praegu proua Bauer. Thank you so much. Thank you also for suur tänu, suur tänu kõigi teie arvamuste eest. mulle tundub, et tõesti, tegu on keerulise teemaga ja ma ütlen, et tulla selle asja ju-, teema juurde tagasi pärast kahe tuhande kaheksandat aastat on tõesti äärmiselt põnev, sellepärast et seadusandlus on vahepeal muutunud, kõik, mis me teame, on see, et tegu on ühe vanema osaga soolise, soolist võrdõiguslikkust puudutavast seadusandluste paketist, nii et ta pärineb esialgselt viiekümne seitsmendast aastast. juba siis, kui ma eelmist raportit kirjutasin, nendest probleemidest oli minu jaoks peamine küsimus see, et kuidas on võimalik, et meil on teisene seadusandlus see on kolmkümmend aastat vana ja mitte mingisuguseid muutusi ei ole seal tehtud. see on meie jaoks kui seadusandja jaoks esmane küsimus, mida niisuguses olukorras teha, oodata ja korraldada teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, need on olnud suurepärased. ma hindan tõesti väga kõrgelt seda, mis on ainukene positiivne meede, mida komisjon korraldas pärast kahe tuhande kaheksandal aastal raporti avaldamist, nimelt ta korraldas võrdse palga päeva teadlikkuse tõstmiseks oli oluline samm, aga nüüd me teame, et ümbersõnastatud direktiiv, mis asendab vana võrdse töötasu direktiivi, põhimõtteliselt ei too mitte mingisuguseid uusi muutusi kaasa, selles praktiliselt olulisi muutusi ei ole. minu jaoks on kõige olulisema tähtsusega küsimus, mida niisuguses olukorras teha. meil on vaja selgelt muutunud seadusandlikku akti, meil on tarvis läbipaistvat akti, mida nüüd teha, me peame püüdma veenda erinevaid osapooli, avaldama survet, et see süsteem oleks läbipaistvam või kas me peame uuesti pöörduma komisjoni poole ettepanekuga, et nad teeksid uue seadusandliku akti enne teekaardi koostamise alustamist kaks aastat tagasi, nagu te mäletate, koostasime me teekaarti, oli isegi ette nähtud. siis komisjon pöördus meie poole ettepanekuga, mis muuta seadusandlust soolise võrdõiguslikkuse töö tasustamise osas, aga siis ei olnud, oldud sellega nõus, aga kui me siis nüüd valime selle tee, mis valiti kahe tuhande kaheksandal aastal ning pöördume, pöördume komisjoni poole ettepanekuga, et ta parandaks olemasolevaid äh, seadusandlikke akte või püüame me avaldada survet mõningate praktiliste sammudega äh, sotsiaalses äh, dialoogis või, või läbi teadlikkuse tõstmise, midagi niisugust ja nüüd minu viimane märkus. kõige viimane Eurostaadi uurimus, mis käsitles palgalõhet, tehti avalikuks eile ning praegusel hetkel oli see lõhe seitseteist koma üks protsenti. suur tänu, numbrid räägivad iseenda eest. ma annaksin nüüd sõna Borg härra Andres Tandile komisjonist, et ta selgitaks, kus, kuidas komisjon sellele, Andres, sellele olukorrale vaatab um.? suur tänu ja suur tänu selle arvamuse tutvustamise eest. ma arvan, et ma võin öelda, et komisjon nõustub täielikult selle arutelu põhisisuga ja no samuti sellega, et täiesti vastuvõetamatu on sugudevahelise palgalõhe olemasolu ja selles vallas on tarvis midagi rohkemat ära teha. seetõttu on ka komisjon pannud võrdse palga üheks oma soolise võrdõiguslikkuse strateegia võtmeküsimuseks aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist ning selle strateegia raames on komisjon tulnud välja mitmete meetmetega olukorra parandamiseks. komisjon on rakendanud juba ja on ka praegu ellu rakendamas neid asju, mida ta selles strateegias välja kuulutab ning on võtnud ette ka mõningaid meetmeid, mida see strateegia ette ei näe, mõningaid neid nimetati ka siin arutelus, aga ma mõningat mõningaid punkte puudutaksin täpselt selle kohta, mida komisjon teeb ja mida kavatseb teha palgalõhe küsimuses. esiteks tahaksin nimetada, seda nimetas ka proua Bauer mõni aeg tagasi, ja nimelt võrdse palga päeva väljakuulutamine. see on päev, millal naised töötavad selleks, et näidata, kui palju nende palk meeste omast alla jääb, see tähistada sellist päeva, seda on vale öelda, aga eh, eelmisel aastal me esimest korda kuulutasime välja niisuguse päeva, see viiendal märtsil eelmisel aastal see toimus, sel päeval toimub see teisel märtsil. see on väga väikene muutus, aga minu arust see võrdse palga päev on tegelikult väga olulise tähtsusega avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks selles valdkonnas ja on tegelikult hea algatus. teine asi, mida minu arvates ei ole siiamaani veel nimetatud meie arutelus, nimelt see, et komisjon kahe tuhande üheteistkümnendal aastal algatas uuringu, mis analüüsib väga suurt hulka nii seadusandlikke kui mitteseadusandlikke poliitilisi meetmeid ja need meetmed on siis peamiselt need, mis kahe tuhande kaheksanda aasta parlamendi resolutsioonist on välja võetud ning enamikku nendest meetmetest kuulsime me ka täna, karistused, läbipaistvuse suurendamine, mitte seadusandlikud meetmed, näiteks nagu võrdse palga tunnistus, mida mõned teist nimetasid, kõik need on võimalikud poliitika variandid, mida see uuring arutleb, äh, millest selles uuringus räägitakse, see uuring on varsti lõpule jõudmas ja kui see lõplikult kaante vahele saab, siis komisjon võtab ette vajalikud meetmed, astub vajalikud sammud, sealhulgas kindlasti minu arust, mis on väga oluline, viib läbi ka konsultatsioone sotsiaalpartneritega, mis on juba ka komisjoni kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta töökavasse sisse võetud ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta töökavas planeeritakse samuti läbirääkimisi sotsiaalpartneritega sugudevahelise palgalõhe küsimustes. Need on meie peamised tegutsemise suunad praegusel hetkel. komisjon on võtnud ka tervet hul-, terve hulga teisi meetmeid, näiteks infokampaaniad mida nimetati ka arutelude käigus, nii et ma ei hakka sellest üksikasjalikult rääkima praegusel hetkel. me oleme äsja käivitanud uue algatuse, e, nimelt pakkumis, nimelt teadlikkuse tõstmise uus mudel, koolitused ettevõtetes selles valdkondades. komisjon on korraldama, korraldanud konverentse, et jagada eriti häid tavasid, seal toon ühe näite, mida väga kiideti, nimelt niisuguse tarkvara arendamine, mis võimaldab ettevõtjatel, sest et mõned tööandjad ise ka iga kord ei tea, kui suur on meeste ja naiste palgalõhe nende ettevõttes, sellepärast et nad lihtsalt sellele tähelepanu ei pööra, pööra. ühesõnaga niisuguse tarkvara väljatöötamine, mis võimaldab ettevõtetel näha ja analüüsida oma ettevõttes valitsevat palgalõhet meeste ja naiste vahel, nii et siis see võimaldab neil ka selles osas midagi ette võtta teha. ja nüüd lõpetuseks, aga see ei ole sugugi mitte vähetähtis, statistilised tõendid soolise sugudevahelise palgalõhe kohta on äärmiselt olulis-, olulised, eh, neid on leida ja esitada väga keeruline, aga niisugune statistiline andmekogu on oluline ning eh, Eurostat hakkab oma reegleid muutma, et ta saaks kogutud andmeid paremini klassifitseerida ja lihtsamalt meile näidata, kuidas on liikmesriikides olukord palgalõhega. kokkuvõtteks minu arust lisaks rutiinsetele ülesannetele, mida komisjon pidevalt täidab selles valdkonnas, oleme me võtnud veel terve hulga meetmeid, et läheneda sellele olukorrale võimalikult mitmete nurkade alt ja me jätkuvalt teeme seda, me peame silmas kõiki võimalusi, võimalusi ning ma arvan, et et varsti valmis saav uuring ning sellest uuringust tehtavad järeldused on oluline samm edasi. tahan nimetada ka soolist tasakaalu majandusotsuste vastuvõtmisel, seda nimetasid ka mõned parlamendiliikmed. Te teate, et ka see on volinik Redingi prioriteetide hulgas väga tähtsal kohal. see on, kuulub ka komisjoni käesoleva aasta tööprogrammi, nagu juba nimetatud ning ma arvan, et on igati põhjendatud uurida niisuguse meetme konkreetset ja varjatud mõju, sellepärast et kui sooline tasakaal on paremini tagatud niisugustes organites, mis otsustavad ka ettevõtte palgastruktuuri üle, siis kindlasti on ka nende otsused õiglasemad. nii et me mõtleme tervele hulgale meetmetele, aga me taha, ma tahan juhtida teie tähelepanu sellele, et seadusandlus loomulikult on üks variant, aga mitte ainus, iga kord mitte kõige parem, suur tänu. võib-olla oleks vaja siis mõelda, kuidas äh, seda küsimust lahendada. Äh, proua Zimmer, ähm, me oleme juba hiljaks jäänud tegelikult veerand tunni võrra, aga kas te võiksite palun teha lühikese kokkuvõtte? aitäh äh, nende sõnavõttude eest erinevatest, erinevatelt fraktsioonidelt selle arvamuse kohta. ma arvan, et ma sain aru, et äh, on head võimalused äh, jõuda äh, laiapõhjalise konsensuseni, mis hõlmaks kõiki fraktsioone selle arvamuse puhul. see vastaks ka meie ettekujutusele ja ma tahan kõiki neid, kes sõna võtsid, julgustada esitama konkreetseid muudatusettepanekuid, et me saaksime äh, teksti muuta täpsemaks, et ähm, mina tahaks äh, erilist tähelepanu pöörata sellele, et see, mis viimastel aastatel on toimunud kriisist tulenevalt, et äh, selle puhul tuleb hoiatada selle eest, et kriisi ettekäändel ei äh, Äh, mindaks kaugemale sellest, mida varem saavutati. see, mida rääkis Eesti kolleeg, on väga sümptomaatiline, seda me näeme ka teistes äh, riikides, et et äh, riikides, kus naiste õiguste eest võitlemist ei ole suudet-, mm, suudetud massiliselt tagasi tõrjuda, et ähm, seal olukord harve-, halveneb ma tahan tähelepanu, teie tähelepanu sellele juhtida, ma arvan, et oluline on ka teisi aspekte kaasata, mis puudutavad äh, seda, et äh, Euroopa komisjoni täitmata jätmise tõttu oleme samas olukorras nagu kaks tuhat, aastal kaks tuhat seitse, et endiselt on küsimuseks see, et äh, naised ja mehed ei saa sama töö eest sama palka, aga olukord on isegi veelgi halvemaks muutunud ja et me peame tähelepanu pöörama sellele, et millised on võimalused erinevates liik-, riikides kaevata äh,, äh kui inimesed saavad erinevat palka ja ja et millised on individuaalsed kaebamisvõimalused, edasikaebamise võimalused ja et neid individuaalseid võimalusi tuleb täiendada seadusandlike võimalustega. aitäh, me oleme lõpetanud selle arutelu, mis äh, oli väga viljakas minu meelest ja ja tuginedes äh, sellele arutelu me siis äh, avame muudatusettepanekute esitamise tähtaja kaheksas äh, veebruar kell kaksteist ja me kahekümne üheksandast äh, veebruarist esimese märtsini toimuval koosolekul Äh, käsitleme seda küsimust, aga nüüd me lähme järgmise teema juurde ja ma annan sõna Ines Züberile, kes asendab proua Figuereidot, äh, kes äh, on meie arvamuse koostaja Euroopa kodanike aasta kohta. ja praeguses etapis me peame üheksakümmet muudatusettepanekut analüüsima, mis on esitatud selle arvamuse kohta, nii et proua Zuber, teil on nüüd sõna selleks, et meile neid muudatusettepanekuid tutvustada ja ma palun, et te oleksite suhteliselt napisõnaline, kuna me oleme oma ajakavast juba maha jäänud. aitäh, ma üritan äh, äh, ajakavast võimalikult hästi kinni pidada. ma tahaksin esmalt äh, tänada kõiki saadikuid, kes on esitanud muudatusettepanekuid, eriti mis äh, ja kõiki neid, kes äh, on teinud kaastööd äh, Euroopa kodanike aasta arvamusega seoses. ma olen äh, kindel, et need muudatusettepanekud on kindlasti teksti rikastavad ja ma olen veendunud, et meil õnnestub sõlmida kompromisse, mis on vajalikud selle arvamuse koostamiseks mul on mõningane aimdus juba nendest muudatusettepanekutest, mida ma tahaksin toetada. ma alustaks äh, vaba liikumise toetamisega ja Euroopa kodakondsuse toetamisega, diskrimineerimisega äh, erinevatel alustel, siis äh, vaba liikumine Euroopa Liidus mm, siin tuleks arvesse võtta ka kõige nõrg-, halvemas olukorras olevate elanikkonnagruppide vajadusi ning veel üks muudatusettepanek, mis puudutab kolmandatest riikidest pärit töötajaid. Neile ja nende perekonnaliikmetele tuleks tagada samasugused õigused nagu äh, liikmesriikides elavatele inimestele ning sama käib ka perekonnaliikmete kohta. Euroopa Liidu äh, liikmesriikide kodanikele, kes elavad mõnes teises liikmesriigis ning vaja on loomulikult äh, kinni pidada ka põhiõiguste harta vastavatest äh, elementidest ning vaba liiklus Mm, seda peab võimaldama teabe vahetamise ja vastavate programmide kaudu, aga see peab olema tagatud ja võimalik kõigile kodanikele, kellel on vastav äh, kvalifikatsioon, vaja on teha teavitustööd seoses äh, kodanik, inimeste õigustega, eh, pensioniõigustega, töötushüvitist saamise õigustega, perekondade ühin-, ühinemisega seoses, aga see ei puuduta mitte üksnes Euroopa Liidu kodanikke, vaid ka kolmandate riikide kodanikke, kes legaalselt elavad Euroopa Liidu territooriumil. Eh, seda teavet eh, tuleb anda erinevat formaadis, eh, kasutades erinevaid brošüüre, internetti, eh, teave peaks olema kättesaadav erinevates keeltes, seda teavet ähm, tuleks edastada ka erinevate sotsiaalpartnerite kaudu. meil on olemas EURES-e programm selleks, et äh, sellist äh, teavet kodanikele edastada ning äh, sotsiaal- ja tööõigused, ametiühingu õigused tuleb tagada, sest vaba liikumist ei saa olla ilma nende õiguste tagamiseta ning loomulikult tuleb tõkestada prostitutsiooni ja inimkaubandust. kodanike õigusi tuleb austada, õigust haridusele, sotsiaalhoolekandele ja nii edasi. tihti viidati sellele, et on, et tuleb vähendada õiguslikke ja bürokraatlikke tõkkeid kodanike jaoks, kes tahavad elada ja töötada teistes riikides. tihti on probleeme mm, kodakondsusega, sotsiaalstaatusega, sotsiaalkindlustusega ja perekonna seisuga on äh, olemas õiguslikud tõkked ja bürokraatlikud tõkked, administratiivsed tõkked, see tekitab illegaalset, see tekitab äh, inimkaubandust ja seda, et inimesed viibivad riigi territooriumil illegaalselt. kindlasti on meil võimalik äh, jõuda konsensusele äh, arvamuse lõplikus versioonis. ma sooviks südamest tänada Äh, ka sekretariaadi töötajaid, kes on mind palju aidanud. aitäh, proua Sippel ja siis äh, proua Harkin. jah, suur tänu, ka mina tahaksin tagantjärele tänada proua Figureidet, tegelikku raportööri, kes esitas meile väga hea raporti ja eelmisel nädalal ma õppisin tundma proua Zuberit ja ma arvan, et ka temaga jätkub meil suurepärane koostöö. toetan seda, mida proua Zuber juba ütles, paljude muudatusettepanekute puhul on näha, et fraktsioonid lähevad kõik umbes ühes suunas kui räägitakse siin võrdsest kohtlemisest, diskrimineerimise vastasest võitlusest ja ka kõige nõrgemate ja haavatavamate gruppide õiguste eest võitlemisega ja mobiilsus on ka igal pool välja toodud, nii et ma arvan, et siin me leiame ka ühised sõnastused. tahaksin aga tuua välja ühe probleemi, mida toodi välja juba eelmise direktiivi puhul, nimelt et õigusi vähendatakse ja kui me räägime kodanike õigustest, siis tegelikult ei, äh, ei äh, taju neid õigusi enam, liikmesriigid kaotavad neid õigusi ära ja sellepärast me mitte ainult sellel aastal ei peaks võitlema eh, nende küsimuste eest, vaid peaksime vaatama, mida meil on võimalik ka, mida meil on võimalik ka pikaajalises perspektiivis ära teha. tahaksin siiski välja tuua mõned problemaatilised muudatusettepanekud. problemaatiline on minu arvates see, kui me selle äh, direktiivi raagimes äh, eh, kirjutame meediale ette, et nad peavad Euroopa Liidust äh, äh, rääkima ja Euroopa Liidus toimuvat kajastama, ma ei usu, et selline asi peaks olema meie direktiivis sees, sellepärast et äh, samal ajal me teistes valdkondades nõuame meediavabadust. problemaatiline on minu arvates ka see, et muudatusettepanekus viiskümmend kolm räägitakse ajude välja minekust ja kvalifitseeritud inimeste lahkumisest. naljakas on see, et saavutuste puhul me küll rõõmustame, et inimesed on liikuvad, aga me ei taha, et inimesed liiguksid Euroopa Liidust väljapoole. minu arvates selline lähenemine on naljakas. ja samal ajal, kui ajud tulevad teistest riikidest meile sisse, siis see pigem ka rõõmustab meid, mitte ei kurvasta. siis muudatusettepanek kaheksakümmend kuus, kus räägitakse äh, Ehm, internetiportaalides selleks, et anda informatsiooni töökohtade kohta, ma arvan, et me peaksime siin rääkima Oiruse portaalist ja ei peaks siin mingeid uusi portaale looma. ja kõige viimane asi, veel üks punkt, mis minu arvates on problemaatiline, nimelt proua Figueiredo muudatusettepanek üheksakümmend, kaheksakümmend üheksa, kus tuleks pidada konverentsi selleks, et kodanikke informeerida saavutustest, kuid samal ajal me äh, Äh, hoiatame, et kui nad teise riiki liiguvad, siis nad võivad sattuda prostitutsiooni ohvriks või tegema musta tööd. ma arvan, et liikuvus toob endaga kaasa ka teisi probleeme, nii et me ei peaks ainult seda kahte nimetatud valdkonda mainima ja kui me neid mainime ja eriti just tööhõivekomisjonina, siis peaksime me ka nõudma, et selle ähm, problemaatilise valdkonnaga, musta töö ja musta turuga hakataks tegelema, mitte et ainult lihtsalt kodanikele mainitakse selle probleemi olemasolu. üleüldiselt ma arvan, et tegemist on väga hea raportiga, et meil on võimalik väga hästi edasi liikuda ja ootan juba põnevusega tulevast koostööd ja tahaksin veel kord öelda, et mitte ainult sellel aastal, vaid ka hiljem on meil vaja rääkida kodanike õigustest ja sellest, mis me oleme saavutanud. proua Harkin ja siis härra Becker. suur tänu. suur tänu ka proua Figureidole tagaselja suurepärase raporti eest. loodetavasti me saame konstruktiivselt tema järeltulijaga ka koostööd teha. mis puudutab muudatusettepanekuid, siis väga paljudega neist olen ma nõus. Need näiteks äh, töö, sellega, mis räägib sellest, et tööjõu liikuvust ei tohiks vaadata kui palga, palka mõjutavat tegurit. mulle on väga sümpaatne ka see, et tuleb säilitada kõik õigused, mis Euroopa kodanikel on, seetõttu, et nad on Euroopa kodanikud. üks väga oluline muudatusettepanek on ka see, et inimesed peavad esiteks olema teadlikud oma õigusteks, aga teiseks nad peavad, sellepärast et kui nad teadlikud ei ole, siis nad ei saa ju neid õigusi ka rakendada. niisiis terve hulk muudatusettepanekuid, mida ma toetan, on paar asja, näiteks kodanikualgatus ja veel mõni, mõned, mis on samuti juba sisse võetud nendesse muudatusettepanekutesse, siis veel mõned huvitavad muudatusettepanekud, mis ei käsi mitte, käsitle mitte ainult demokraatlikku osalemist, aga ka võimalust demokraatliku arvamuse kujundamiseks ja selle avaldamiseks, nii et üldiselt on suurepärase raportiga tegu, see on väga kõikehõlmav ja ma usun, et me jõuame mõningates küsimustes ka kompromissile. ma arvan, et põhimõtteliselt kompromissidele jõudmine ei peaks kokkuvõttes liiga keeruline olema, suur tänu suur tänu ja nüüd äh, härra Becker. Äh, suur tänu, proua esimees, ka mina tahaksin veel kord lihtsalt öelda, et Figureide raport on väga väärtuslik, sest sealt tuleb välja, et et me kõik oleme peaaegu ühel seisukohal ja kompromisside leidmine ei tohiks olla raske tahaksin veel kord, ilma et seda nüüd selgelt sõnastada, öelda, et äh, kodanike kaasamine on väga tähtis, seda on siin raportis ka välja toodud ja mind huvitab väga see, et äh, juba eelnevatel niinimetatud Euroopa aastatel äh, tehtud vigu enam ei korrataks, nimelt et eelarve on liiga väike. seda me nägime siis, sest ei olnud peaaegu mitte mingit mänguruumi, ka sellepärast, et kõige põhilisemat probleemi äh, Euroopa kodanike teadmatust oma kodanike õiguste kohta äh, ei ole me kuidagi saanud lahendada, ehk et kes kellega suhtleb, ähm, kuidas ja miks. mulle tundub, et sellele küsimusele ei ole vastatud, seal on veel väga palju vaja ära teha ja mul on väga hea meel, et muudatusettepanekud on ka selle probleemi tõstatanud, sest äh, kuidas on võimalik rääkida sisust, kui kodanikud üldse ei teagi, mis on nende õigused, nad isegi ei tea näiteks, et nad on Euroopa kodanikud, nii nagu meie seda mõistame, nii et ma arvan, et me ei tohiks siin illusioone endale teha, vaid me peaksime üritama tõesti maksimumi sellest protsessist kätte saada, seda siiamaani pole tehtud ja ma arvan, et meie valdkonnakomisjon peaks tähelepanu just sellele pöörama. ma arvan, et liikmesriikide vastutus on selles küsimuses maksimaalne ja siin räägitakse ka avalik-õiguslike meedia vastutusest Euroopas ja tahaksin ühte valesti mõistmist siin selgitada. ma ei tea, mulle tundub, et see vist on minu muudatusettepanek number neli nimelt. meediale ei kirjutata mitte midagi ette, lihtsalt öeldakse seda, et tegemist on äh, tõesti väga laiapõhjalise Euroopa Liidu uudiste vahendamisega ja ma saan aru, et igaüks peaks seda vastutust tundma, ka mina, aitäh! proua raportöör, suur tänu kõikidele, lubage mul veel ükskord öelda, et me teeme ettepaneku, milles me võtame arvesse kõiki kompromisse ja muudatusettepanekuid ning see jagatakse välja liikmetele. suur tänu! oleme selle päevakorrapunkti käsitlemise lõpetanud ja meie arvamuse koostaja esitab meile kompromissmuudatusettepanekuid, millega me tegeleme kahekümne üheksandal veebruaril, selleks et hääletada esimesel märtsil äh, ja libe komisjon peaks hääletama kuueteist, kaheteistkümnendal aprillil ja meil on nüüd äh, päevakorra eelviimane punkt, äh, võttes arvesse neid muudatusi, mis me täna hommikul tegime ja ma tahaks anda nüüd sõna proua Moranile äh, selleks, et ta saaks meile rääkida kahesaja kolmekümne kolmest muudatusettepanekust, mis esitati äh, Äh, rap-, tema raporti kohta, mis puudutab töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid seoses töötajate kokkupuutega elektromagnetväljadega. proua raportöör, teil on sõna, ma tahaksin aga rääkida ühest väiksest probleemist selle raportiga. põhimõtteliselt äh, äh, proua Julie Gerling oli siin äh, raportöör, ta loomulikult võib osaleda meie komisjoni töös, aga variraportöörina äh, tuleb ta asendada kellegi teisega, kes on pärit tema fraktsioonist, aga nüüd on sõna proua raportööril. aitäh, proua eh, esimees. tõepoolest, me saime kakssada kolmkümmend kolm muudatusettepanekut millest paljud, üheksakümmend üks nimelt, on pärit Roheliste fraktsioonist ja teised jagunevad siis ähm, enam-vähem teiste fraktsioonide vahel. ma tahaksin tänada kõiki variraportööre Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist Silma Rapti, Roheliste nimel Karima Telli, Alde Liis Linn, ma tervitan teda siin ka meie hulgas praegu ja ma pean ka proua Göringi äh, tööd, äh, tööle austust avaldama, kes äh, on nüüd EC, kes oli ECR-i variraportöör. ja meie töö tööle eelnesid erinevad koosolekud, kus me jagasime teavet ning iga fraktsioon sai siis teha oma muudatusettepanekud üldine kontekst nõuab, et me praegusest ummikseisust välja murraks selle kahe tuhande neljanda aasta direktiiviga, mida ei ole saadud hakata rakendama, mille rakendamine lükati edasi kolmekümnendal aprillil sellel aastal ning see ühelt poolt kohustab meil Äh, meid koostama uue direktiivi teksti, mis oleks tõeliselt kohaldatav, mis äh, tõesti oleks mõistlik ja mis võtaks arvesse vajalikke erandeid, sellepärast et äh, seda direktiivi ei olnud võimalik kohaldada, eriti just meditsiini vallas magnetresonantstomograafide äh, puhul, mille kasutamine on paljude haiguste puhul hädavajalik, eriti puudutab siis äh, vähihaigusi või siis äh, neurodegeneratiivseid haigusi nii et te, vaja on kahe tuhande neljanda direkt-, aasta direktiivi ähm, kohandada, seda direktiivi ei olnud võimalik kohaldama hakata ning äh, selles direktiivis on ette nähtud äh, nende töötajate tervisekaitse, kes puutuvad kokku elektromagnetväljadega, aga äh, direktiiv võimaldab siiski vajalikul juhtudel kokkupuudet e-, elektromagnetväljadega. me üritame koostada tasakaalustatud teksti, aga me teame, töötajate puhul eh, on eh, seda, et vaja on seda direktiivi regulaarselt üle vaadata eh, selleks, et võtta arvesse teaduse arengut ja seetõttu on võib-olla vaja tegeleda selle direktiivi ülevaatamisega, selle kohta on tehtud mõningaid muudatusettepanekuid, kus nõutakse, et see tekst vaadatakse iga viie aasta tagant uuesti läbi teine asi, mis on äärmiselt oluline ja mida muudatusettepanekud arvestavad, on vajadus äh, mm, kokkupuute järgi elektromagnetväljade kasutamise järgi meditsiini vallas, me võime sellest rääkida, siin on kindlasti vaja leida äh, konsensus, mitte keegi meist ei tahaks äh, haigestuda sellisesse haigusesse, mis äh, nõuaks äh, magnetresonantstomograafi kasutamist haiguse arengu jälgimiseks ja keegi meist ei sooviks, et seda tehnoloogiat ei saaks kasutada, nii et me kõik peame mõtlema Äh, sellele, kui me seda uut direktiivi teksti koostame. ning kolmas äh, asi, mille osas on äh, rohkem kahtlusi mõningates fraktsioonides kui teistes, see puudutab mõned ütlevad, et võimalikke või potentsiaalseid äh, mõjusid, äh, mis äh, praegusel hetkel ei ole tõestatud, aga mille osas me peame jääma tähelepanelikuks ning neljas oluline aspekt nende muudatusettepanekute puhul on vajadus tagada töötajate koolitus, kes puutuvad kokku elektromagnetväljadega ning ma lisaks, et vaja on eh, levitada häid eh, praktikaid eh, ja liikmesriikide juhiseid või Euroopa juhiseid, mis puudutavad nende seadmetega kokkupuutumist ja nende seadmete käitamist mõningad kokkupuute päev, iga päevapiirangud, me peame olema täiesti teadlikud sellest, et tegemist on väga piiratud kokkupuutega. proua Karima Telli saatis mulle kirja, ta täna ei saa siin kohal olla kes äh, avaldab vastust meie töörühma avatusele, heale koostööle, tema ka toetab äh, töötajate kaitset ja juurdepääsu parimale võimalikule ravile, ta teeb ettepaneku, mis äh, läheb selles suunas ja tegemist on ainsa aspektiga, mida ta oma kirjas on äh, käsitlenud, ülejäänud muudatusettepanekud äh, mida ta on esitanud, neid ta selles kirjas ei maini. ning äh, üldiste konsultatsioonide käigus, mis mul olid, tahan ma öelda, et äh, me kõik puutume kokku elektromagnetväljadega, aga mõned elektromagnetväljad on eriti tugevad ja äh, me ei pööra neile erilist tähelepanu. ma mõtlen siin äh, meestele, kes kasutavad elektrilist habemeajamisaparaati või naistele, kes kasutavad äh, fööni, mida nad hoiavad käes. meil on vaja võtta arvesse töötajate tervist, aga me puutume kokku paljude äh, elektromagnetväljadega, me ei tohi siin levitada mingit hirmu nende elektromagnetväljade suhtes, mis äh, võivad äh, osutuda meie tervise jaoks teatavatel inimestel väga kasulikuks. proua Linn, ma tervitan seda, et te siin olete, sest ma arvan, et tegemist on ühega viimastest kordadest, kui mul on võimalik teile sõna anda ja pärast seda proua Rapti. jah, suur tänu, ma Lähen ära järgmisel nädalal, esimesel veebruaril, kutsun teid oma lahkumispeole, nii et loodan, et olete kõik kohal kell pool seitse, aga igal juhul tähe, tahaksin tänada raportööri selle töö eest, see on tõesti äärmiselt tänuväärne. ma arvan, et see on suurepärane raport ja mul ei ole tegelikult eriti millegi kallal norida, kuna te olete sel ajal, alal sellega töötanud juba kahe tuhande neljandast aastast alates saati, siis ma näen, et nüüd on üldine tunne siin komisjonis muutunud. ma saan aru, et kahe tuhande neljandal aastal olin ma praktiliselt ainukene inimene, kes arvas, et direktiivi selles valdkonnas on vaja, nüüd tundub, et komisjon üldiselt on seda meelt. ja ma arvan, et äh, me peame kõik nüüd aru andma, et, et kompuutertomograafide kasutamine võib avaldada kahjulikult mõju var-, varem olid, väga oluline on see, et te saate tagada selle, et neid skännereid jätkuvalt kasutatakse, sellepärast et kui skännereid ei saaks kasutada, siis me näeksime rohkem ja rohkem surmasid igal pool kogu Euroopa Liidus, seda on kindlasti vaja täpsustada. mis puudutab nüüd lühikest või pikka aega, siis väga oluline on see, et võimalikult lühiajaline oleks kokkupuude elektro magneetilise tomograafiga, sellepärast et me ei tea, missugused on pikaajalise kokkupuute mõju. me võime loomulikult selle pikaajalise küsimuse siia sisse võtta, aga meil on väga hea meel, et meil on olemas uuringud, mida teostatakse, me peame pöörama tähelepanu kõikidele pikaajalistele mõjudele ja me teame, et pikaajalised mõjud on olemas, kui nendel saab olema ka teaduslik alus, siis tuleb neid pika, ajalisi mõjusid uurida ja käsitleda. kui teadusuuringud tõestavad, et need on probleemiks, siis tuleb nad kaasata, kuid kui mitte, siis automaatselt ei ole tarvis uut direktiivi. me peame võtma uue dire-, tegema uue direktiivi pikaajalise mõju kohta ainult niisugusel juhul, kui meil on olemas vettpidavad tõendid, et pikaajaline mõju on olemas ning see on kahjulik. nüüd mõned konkreetsed muudatusettepanekud, mida ma esitasin, eriti kuuskümmend üheksa näiteks, sellega ma, selle ma esitasin sellepärast, et nagu paljudes muudeski direktiivides on nimetatud, et masinad või masin peavad olema turvalised, nad peavad vastama kõikidele tingimustele, mis nende jaoks on loodud ning oluline on see, et masinate seadmete tootjad nendeks kinni peeksid. ja ma võtsin selle muudatusettepaneku siia sisse sellepärast, et oluline on, et kõik inimesed, näiteks nagu need, kes tegelevad tehnohooldusega, kes puhastavad ja nii edasi, teaksid, kuidas nimetatud seadmest hoolt kanda. siis mit-, veel mõningad muudatusettepanekud, mis peaksid tagama selle, et kõik või, et kui on paika pandud piirväärtused ja need piirväärtused on tähistatud, siis neid piirväärtusi ei tohi mitte kunagi ületada. nüüd muudatusettepanek sada nelikümmend kuus, jällegi väga tähtis, oluline on tagada, et töö tervishoiu ja turvalisuse reeglitest kinni peetakse ning sellepärast ma olen ka koolituse kohta mitu muudatusettepanekut teinud, sada viiskümmend viis. ma tean, et te olete väga mitmete muudatusettepanekutega, mis ma olen vabandust, muudatusettepanek üks, üks viis üks, sada viiskümmend üks siis oli see. see on ka on siia toodud seetõttu, et mõningates riikides ei ole lubatud tööandjal küsida töötaja käest, kas ta on rase, sellepärast et seda peetakse diskrimineerimiseks, aga kui töötaja on teatanud, et ta on kas rase või kannab ta mingisugust konkreetset meditsiinilist seadet, eh, siis eh, see on siinkohal oluline ja seetõttu peab see muudatusettepanek olema nüüd sada kuuskümmend, mis käsitleb tervis, tervisejärelevalvet, jällegi oluline, sellepärast et mõnedes liikmesriikides tööandja maksab äh, arstliku läbivaatuse eest, teisal töö, riik, ühesõnaga see on asi, mida reguleerib riik, aga samas jällegi väga olulise tähtsusega ja oluline on tagada, et kõikides liikmesriikides toimuks mingisugune arstlik läbivaatus. ma usun, et pikas perspektiivis see raport võetakse vastu ja kui see vastu võetakse, siis ühest küljest me kaitseme töötajate tervist, samas ei tee tööandjate elu mitte liiga keeruliseks. aga nagu ma juba ütlesin, oluline on see, et ei ületataks olemasolevaid piirväärtusi ja see tõesti on kõige aluseks, sest nii nagu ma ütlesin juba kahe tuhande neljandal aastal, kui me seda ei tee ja jumal tänatud, et komisjon on pannud sellele küsimusele praegu moratooriumi alla, sellepärast et vastasel korral, kui seda kõike ei oleks tehtud, võiks juhtuda, et skännereid ei saakski enam haiglates kasutada ja see ei ole, see oleks äh, tõesti väga suur õnnetus. Äh, tänan teid veel üks kord ja mul on hea meel selle üle, kuigi lahkun järgmisel nädalal. nüüd palun proua Rapti. suur tänu ma tahaksin tänada äh, raportööri proua Elizabeth äh, Morin-Chartier suurepärase töö eest ja meil tõesti oli väga hea koostöö temaga. ma tahaks äh, lisada veel midagi näite juurde Mm, siin on me koos väga palju naisi ja me kõik nüüd äh, küsime endalt, et kui tihti me peame oma juuksed föönitama, kui äh, juuksed äh, märjad on näiteks. võib-olla me peaksime avama ka vastava peatüki, lisama siia vastava peatüki juuksurite jaoks. ja Ole Kristensen, see meie kena kolleeg, mõtleb äh, siin äh, nende äh, oma habemajamisaparaatide peale, võib-olla oleks tegemist tõesti uue teemaga, mille kohta võiks koostada uue direktiivi. Need muudatusettepanekud, mida meie oleme esitanud selle raporti kohta, koos Steven Hughesiga tema on tõesti vastava ala veteran, tal on äh, väga suured kogemused äh, sellega ja ta, äh, temast oli meil palju abi. Need muudatusettepanekud, mida meie esitasime, olid suunatud kolmele elemendile. vaja on kaitsta töötajaid, vaja on kaitsta teadlasi, vaja on ennetavaid meetmeid, rohkem ennetavaid meetmeid ning äh, teine valdkond patsientide kaitse, eelkõige laste kaitse ja halba immuunsüsteemiga, immuunpuudulikkusega inimeste kaitse, sest et äh, kui nende inimeste puhul tehakse uuringuid ning äh, uus äh, teaduslik teave, et äh, kui me saame uusi teadmisi, siis me peame direktiivi muutma ning meile meeldiks rohkem, kui elektromagnetväljade pikaajaline mõju siit välja jätta ma ei pea siin äh, sellest rohkem rääkima, seda, sellest on rääkinud juba kolleegid. Äh, lisada ma tahaks seda, et äh, meil ei ole piisavalt teadusuuringuid, mis kinnitaks meile, et et mõju ei ole. nii. ning teine asi, seda direkt-, direktiivi tuleks järgmise viie aasta jooksul uuesti läbi vaadata selleks, et võtta arvesse uusi elemente, kui tegemist on töötajate kaitsega. ning kolmas asi, erandid, näiteks haiglapersonal, kes äh, tegeleb patsientidega, viib läbi uuringuid või äh, sõjaväelasi puudutavad erandid. et äh, liikmesriigid saavad ja peavad võtma täiendavaid kaitsemeetmeid ja et paralleelselt antakse piisavaid äh, juhtnööre, mis puudutavad nende masinate käitamist. ning viimane asi, me arvame, et äh, kokkupuute piiride osas äh, ei tohi olla siin mingeid järeleandmisi ning ma tahaks rääkida ka ajakavast, Elizabeth juba rääkis sellest. Euroopa Parlamendis me teame, need, kes me siin kauem olnud oleme, teame, kuidas asjad on, et oluline ei ole mitte üksnes resolutsioonide vastuvõtmine, vaid meie jaoks on oluline see, et et need tekstid, mida me vastu võtame, et neid äh, ka ellu viidaks, et kodanikel neist ka mingit kasu oleks ja seetõttu on aja planeerimine on väga oluline ja hoolitseda tuleb selle eest, et äh, selle teksti äh, rakendamist äh, ei lükataks veel kaks aastat edasi. miks me peaksime läbirääkimised võimalikult kiiresti lõpetama, kui nagunii on veel kahte aastat vaja ja nähakse ette täiendav edasilükkamine? mina aga tahaks saada kokkuleppe, et me suudaksime ühe aastaga hakkama saada. seda aega on meil võib-olla tõesti veel vaja selleks, et äh, kõiki läbirääkimisi kõigi institutsioonidega lõpetada. ma arvan, et asi ei saa olla nii, et me töötajaid ei kaitse me peame hoolitsema selle eest, et me tegeleks, tagaks töötajate ja patsientide kaitse, see ongi minu poolt kõik aitäh, härra Clark ja siis härra Elmer. aitäh, ma olen rääkinud kahe eksperdiga. Nad käisid siin ka kuus aastat tagasi ja nemad ei olnud sugugi rahul sellega, mis siin toimub, sellepärast et piirväärtused, mis olid määratud neile seadmetele, ei olnud sobivad nende jaoks. ma usun, et nüüd on nad rahul selle raportiga. ma saatsin see neljasaja, neljakümne leheküljelise bukleti ka nendele ekspertidele nüüd, kuid üldiselt olid nad rahul. täna oli ka üks nendest ekspertidest Brüsselis, ta pühendas mulle pool tundi oma ajast ning ta ütles, et jah, tõepoolest, ta on nüüd rahul. nüüd on need piirväärtused üle vaadatud, need on mõistlikul tasa, tasemel selleks, et teha kompuutertomograafilisi uurimusi, aga ta tahaks siiski, et meie komisjon saaks aru, kui olulised on lisad kolm ja neli, need tuleb kindlasti vastu võtta, sellepärast et Nendes räägitakse eranditest, mis on esitanud komisjon, ma eeldan, ning need võimaldavad meditsiinipersonalil mõningates, mõningatel erijuhtudel jääda patsiendi juurde kompuutertomograafilise uuringu ajal. Need on eh, äh, mingisuguste psüühiliste probleemide või, või puuetega patsiendid ja nende jaoks on tõesti täiesti võimatu, samuti on võimatu väikeste laste jaoks lamada seal masinas pool tundi ja masin, kui masin teeb igasuguseid kahtlaseid hääli. nii et äh, see, need lisad on igati mõistlikud. ja siis mõned patsiendid saavad täiendavat ravi selleks, et neid saaks tom-, tomograafis üldse uurida ning seetõttu on äärmiselt oluline see, et konkreetsetes tingimustes ja olukordades on oluline, et meditsiinipersonal oleks siiski samas toas, kus asub see kompuutertomograaf ning seetõttu ma tõesti palun meie komisjoni, et te võtaksite kindlasti vastu lisad kolm ja neli, sellepärast et need on väga olulised. kui see juhtub, siis on see raportöör suurem. Um, Madam Chairman, could I with your permission please ask if my colleague härra Helmer, palun, kas ma tohiksin kaluda, et äh, proua et äh, proua, kes on olnud selle raporti variraportööriks, kõneleks enne mind. suur tänu. ma loodan, et meie koostöö selle raporti valdkonnas jätkub sama hästi kui siiamaani, see on äärmiselt olulise tähtsusega teema ning me saime teise võimaluse, et asjad korda seada ja ma loodan, et me seame need asjad korda, oluline on selle raportiga edasi liikuda, see on äärmiselt kompleksne teema ning see tõesti seab meie ette suure väljakutse. ning seetõttu on väga raske jõuda ka kokkulepetele, kuid on kaks lihtsat küsimust esiteks, missugused on, on töötajatele rakenduvad riskid ning missugune on kõige lihtsam võimalus tagada, et töötajatele rakenduv risk oleks võimalikult väike. ma esitasin terve hulga muudatusettepanekuid, aga ja ma loodan, et need võetakse vastu, Maailma Tervishoiuorganisatsioon on samuti uurinud, missugune on kompuutertomograafi mõju inimkehale. ma olen tõesti seisukohal, et mõningate muudatusettepanekute puhul on täiesti ära unustatud teaduslik tõendite põhine praktika ning seetõttu nad ei ole võib-olla kõige asjakohasemad. see on raport, mis peab põhinema ainult teaduslikel uuringutelt, teaduslikult tõestatud tulemustel ning seetõttu peame me hetkel käsitlema ainult lühiajalist mõju. mitmed muudatusettepanekud vajavad arutelu ja mul on väga hea meel eelkõige koostöövaimu nimel, et me oleme võib-olla saanud ümber hinnata mõningaid asju selle viie aasta jooksul. täpselt nagu ütles proua Linn, oleks täiesti vale praegusel hetkel nõuda uut regulatiivset direktiivi viie aasta pärast. sellepärast, et võib-olla me selle aja jooksul ei saa liiga palju uusi teaduspõhiseid tulemusi tundub, et siin on veel mõningaid asju, mida me väga täpselt ei tunne ja seetõttu me ei ole osanud neid ka õieti reguleerida. nii et ma arvan, et me peame olema ikkagi äärmiselt realistlikud, kui me seda seisukohta sõnastame, sellepärast et see on tõesti väga olulise tähtsusega direktiiv ja see tuleb siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtta, seetõttu peame olema pragmaatilised. ma öö, täielikult toetan kompuutertomograafi kehtestatud teatavaid reegleid, loomulikult see on kohati ohtlik, aga nagu kõik teised, olen ka mina rõõmus, et niisugune tehnoloogia on olemas, sellepärast et see tõesti on mõnikord äärmiselt kasulik ja mul on hea meel, et me saame ka jätkuvalt seda kasutada. ja muidugi, oluline on ka personali kaitsmine, see on äärmiselt suure tähtsusega. mina olen kindlasti niisuguste muudatusettepanekute vastu, mis soovivad kaotada ära mingid konkreetsed erandid üheks või teiseks erijuhuks ning lõpetuseks ma arvan, et on igati põhjendatud öelda, et meie selja ees seisab tohutu suur väljakutse, me peame nüüd alles hakkama sellega tegelema, aga ma tean, et minult võtab minu ülesanded üle ka teine kolleeg, me ajame korda ka need administratiivsed küsimused ning pärast seda hakkab minu asemel tegema tööd proua, minu kolleeg. andsin teile sõna esimesena, sest te tõstsite eh, varem eh, sõrme ja mm, kõigepealt eh, härra Helmer, siis Toomas Mann, kes on viimane kõneleja meie poolt ja siis saab sõna Euroopa Komisjon. proua esinaine, suur tänu. ma tõesti tunnen, tunnen jällegi, et mind on natukene siin diskrimineeritud. ma pean ütlema, et ma ei ole mitte kunagi kompuutertomograafilist uuringut enda peal teostada lasknud ja seetõttu ma ei tea täpselt, kuidas see käib, aga üldiselt saan ma väga lühidalt teha täna. olulistele punktidele on juhitud tähelepanu juba mitmeid kordi, aga enne kui kolleeg Linn lahkub, siis ma tahan öelda, et me ei tohiks alahinnata tema pärandit ja seetõttu ma ütlen, et ma nõustun peaaegu kõigega, mida tema on öelnud. ma olen igati nõus sellega, et me, meil on siin kõik võimalikud erandid, ma tean, et ka teised ko-, kolleegid on saanud hulgaliselt kirju erinevatelt arstidelt, kes on avaldanud meile survet, et me täpselt niimoodi seda teeksime. täpselt samuti olen nõus sellega, mida ta rääkis pikaajalise aja pikaajalise mõju kohta üks väikene kommentaar ainult. mulle tundub, et me katsume siin teha erandit kompuutertomograafiliste uuringute osas. meie, kes me ei ole meedikud, tegelikult me hädapärast saame aru, kuidas see töötab. me küll mõistame, et see on väga oluline. ja me küll mõtleme, kas riskid on suuremad, kui me seda kasutame või siis, kui me seda ei kasuta. aga ilmselt on terve hulk teisigi ohtusid, mida me ei tea, olgu need siis kas seotud tootmise, tehnohoolduse või millega iganes. nii et ma arvan, et me peaksime kogu aeg meeles pidama, et võib kerkida esile kõikvõimalikke muidki tegevusi, mida me peame sama korrektselt käsitlema. aitäh Mm, võrdsus ei ole loomulik ja nüüd saab sõna härra Toomas Mann ja pärast komisjon. aitäh, aitäh Elizabeth selle väga hea raporti eest, mis läheb väga detailidesse, mille puhul me ütleme, et äh, meil on äh, vaja uurimistulemusi, mis oleksid usaldusväärsed, see kõik on siin äh, kirjas, Liis Linn on praegu väga kaugel, aga ma saan sulle kinnitada, et sa jääd alati meile väga lähedale, ükskõik kus sa ka oled ma kunagi äh, olin sellises kompuutertomograafis, sest ma mängisin tennist ja siis ma sain vigastada ja pidin äh, ronima sellisesse äh, äh, torusse äh,, sind lükatakse sinna sisse, sind tabab äh, klaustrofoobia ja sa mõtled, et sind nüüd maetakse maha. see on väga õudne ja kui sa seal äh, sees oled, siis äh, äh, see on väga õudne. mehed on alati tugevad ja saavad kõigega hakkama, aga mitte sellega, et äh, see on tõesti asi, mis pärast tekitab õudusunenägusid. nii et äh, me oleme selle praktiliselt läbi elanud meil on seda vaja, me elame selle üle, aga me ikkagi ka kannatame seda all. E, e, Liibe Liis-, armas Elizabeth, ma tegin mõned muudatusettepanekud, praegu ei, ei ole veel nende taga piisavalt toetust. Te ütlesite, et te soovite erandeid e, piirväärtuste puhul põhjendusega, et personali on vaja kaitsta, aga kas tagajärjeks ei ole mitte see, et need, et me peame patsientide äh, patsientide mm, skaneerimist äh, intervalle pikendama kas tegemist ei ole mitte äh, ebavõrdse kohtlemisega, ma olen äh, rääkinud ka nende saadikutega, kes on arstid ja ütlevad, et meil on seda erandit vaja. õige on küll see, et me ütleme, et meil on erinevad äh, erandid, aga siis on meil tegemist ka mm, esimese ja teise klassi töötajatega, kas me saame seda lubada? ja kas ei oleks võimalik seda kiiritustaset veelgi vähendada? selleks, et me saaksime öelda, et meil on piisavalt võimalusi patsiente mõistlikult ravida. liikmesriikides on arvamused erinevad, ma tean, et Saksamaal tehakse tööd selle kallal, et jõuda kompromissini. ma ei tea, milline see välja nägema hakkab, aga mul on olnud siin väga vastuolulisi Äh, arutelusid, ma tegin väga palju muudatusettepanekuid, võib-olla olen ma vähemuses, aga võib-olla me suudame koguda argumente selleks, et äh, me saaksime äh, üht-teist saavutada ja ühiselt saavutada, nii et mm, ma tänan Elisabeth ja kõiki teisi, kes on arvamust avaldanud. aitäh, meil on komisjon siin, vastav direktor äh, ja koostaja, eelnõu koostaja, ma palun, et te ise öö, otsustaksite, et kes teist sõna võtab, sest mõlemale ma süüdi, sõna anda ei saa. härra Silva, palun. aitäh, e, esinejana ma tahaksin alustada sellega, et ma ütlen, et komisjon võttis täna vastu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta direktiivi null null null kolm tegemist on direktiiviga, mis kahe aasta võrra edasi lükkab äh, äh, selle direktiivi äh, rakendamise komisjon võttis selle otsuse selleks, et vältida probleeme Äh, juriidilise ebakindlusega, kui, mis tekiks siis, kui äh, kahe, kolmekümnendal aprillil tuleks hakata seda direktiivi äh, ellu rakendama. meil ei ole praegu veel seda direktiivi, et kahe tuhande neljanda aasta direktiivi muuta väga suur tõenäosus oli, et me peame seda tegema, sellepärast et me kuulsime nõukogus Poola eesistumise ajal väga erinevaid äh, mõtteavaldusi, väga erinevaid seisukohti. nii et me arvame, et kaks aastat on mõistlik ajavahemik, mis annab meile äh, piisava turvavaru selleks, et kaalutletult ja teadlikult saaksid parlament, nõukogu ja komisjon äh, jõuda tasakaalustatud lahenduseni. ja täna me edastasime äh, nõukogule ja parlamendile kõik äh, keeleversioonid sellest direktiivist ning mis puudutab sisu, siis me jääme oma seisukoha juurde, mis äh, on äh, meie seisukoht juunis kaks tuhat üksteist, kui me tegime ettepaneku direktiiv läbi vaadata. me te-, meil on vaja tasakaalustatud direktiivi, mis äh, võimaldaks kaitsta töötajate huve, mis äh, tagaks äh, tõhusa kaitse töötajatele, kes puutuvad kokku elektromagnetväljadega ja tegemist oleks siis kohustuslik eh, kokkupuute piirväärtudega ning eh, siis suunitluslike määradega, eh, mis aitaks töötajatel rakendada ennetavaid meetmeid, et seal oleks ka sätted, mis puudutaksid koolitust, meditsiinilist ülevaatust ja mm, kõrgeimaid väärtusi, aga meil on samas vaja ka direktiivi, mida, mis oleks kohaldatav ja alates kahe tuhande neljandast aastast me oleme teada saanud, et et seaduslooja komisjon ei ole võtnud arvesse kõiki aspekte ja ma arvan, et kui me hakkaks kohaldama direktiivi, mis ei võtaks arvesse viimaseid äh, teadmisi, siis me äh, ei kaitseks tegelikult äh, töötajaid. see ei puuduta mitte üksnes mm, meditsiinisektori töötajaid ja sõjaväelasi, kelle puhul on vaja spetsiifilisi erandeid, mis loomulikult oleksid kontrollitud, see ei puuduta mitte erandeid kogu direktiivi kohta, vaid piirväärtusi äh, on aga terve rida ennetavaid meetmeid, mida me näeme ette äh, selliste töötajate kohta, aga lisaks sellele on miljoneid töötajaid, kes ootavad, et neid kaitstaks paremini, nii et me peame oma tööd äh, ja otsuste vastuvõtmist äh, selle direktiiviga seoses kiirendama, aitäh. proua raportöör, palun. ma võtsin teadmiseks kõik see, kõike seda, mida variraportöörid ütlesid eh, ja mm, et milliseid teemasid nad sooviksid eriti rõhutada. mul on väga kahju, et Les Linn lahkub, kes eh, on väga tuliselt võidelnud ja minu jaoks olnud väga suureks abiks selleks, et seda mm, teemat edasi arendada ning eh, ma me ei saa, ma tean, et me ei saavutaks oma eesmärki ilma tema poolt tehtud tööta ja ma loodan, et äh, ta saab äh, meid ka edaspidi aidata. ma tahaks öelda ka, et äh, nagu ta ütles, vaja on äh, magnetresonantstomograafi puhul äh, erandeid, me oleme siin kõik rääkinud oma kogemustest, ma tahaksin rõhutada asjaolu, et tänapäeval arenevad kirurgiatehnikad väga kõrgetasemelist äh, kirurgiat on samuti vaja teha magnetresonantstomograafi äh, kontrolli all. tegemist on erineva etapiga ja äärmiselt olulise arenguga patsientide jaoks äh, ja kõik me oleme ju mingil oma elu hetkel patsiendid ma tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida ütles proua Rapti, aga ka selle juurde, mida ütles komisjon vajaduse kohta lükata edasi direktiivi kohaldamise tähtaeg, eh, sest eh, kolmekümnes aprill, see on ju peaaegu et ülehomme, me oleme siin komisjonis väga pikalt oodanud, et Euroopa Komisjonist tuleks eh, õigusakti ettepanek selleks, et me saaksime seda arutada. ja väga kiiresti me hakkasime tööle sellega, me teadsime, et äh, aega on väga vähe, et lõpptähtaeg läheneb. me arutame siin parlamendikomisjonis ühiselt äh, kahe tuhande neljanda aasta direktiivi äh, tähtaja edasilükkamist aga ma arvan, et äh, me kõik oleme huvitatud sellest, et me lõputult ei lükkaks edasi, et me lõp-, ei lõpetaks äh,, ei lükkaks seda tähtaega edasi kahe aasta võrra, see tundub mulle liiga mm, pikk edasilükkamine, me kõik oleme siin väga palju tööd teinud, me soovime väga edasi liikuda selle tekstiga äh, kahe aasta pärast on meil väga lähedal valimiskampaania ja uued val-, parlamendivalimised ja ma arvan, et ei ole üldse mõistlik seda teha, me peame käituma vastutustundlikult. proua Linn on alates kahe tuhande neljandast aastast selle tekstiga töötanud. kui me tahame nüüd mingeid konkreetseid tulemusi saavutada, siis on vaja tegutseda kiiremini ja ma teeksin oma parlamendikolleegidele ettepaneku, et selle tekstiga töö lõpetamiseks ei tohiks meil minna rohkem kui aasta, sellepärast et kahe tuhande neljanda aasta direktiivi mitterakendamine, see direktiiv on, et seda ei ole võimalik kohaldada, see on täiesti skandaalne. see käib mulle väga närvidele ja ma ei taha, et tegemist oleks halva eeskujuga, mida meie anname oma äh, kolleeg, oma kaaskodanikele, et see on näide sellest, et Euroopa ei saa, suuda tegutseda selleks, et kaitsta oma töötajaid või kaitsta patsiente. nii et äh, igal juhul mina äh, jätkan väga intensiivset tegutsemist selle teemaga, nii et suur tänu kõigile kolleegidele, varireportööridele, kes äh, on ära teinud väga suure töö ja kellelt ma ootan veelgi rohkem äh, tulevaste eh, läbirääkimiste ajal, mida on väga vaja selleks, et me saaksime oma töös edu saavutada. aitäh, proua raportöör. me paneme oma ajakavasse siis äh, äh, äh selle teksti läbivaatamise, mida komisjon meile just äh, välja kuulutas ning sellel alusel me hääletame äh, kolmeteistkümnendal veebruaril erakorralisel koosolekul Strasbourgis. ma palun kõiki nüüd, kes ei ole meie komisjoni liikmed ega poliitilised ametnikud, saalist lahkuda, sellepärast et me peame nüüd pidama oma koosolekut suletud uste taga. ma palun, et te lahkuksite saalist kiiresti eh, ja palun jääge ukse taha ootama, kui te soovite meiega klaasikest veini jooda, juua pärast, aga praegu ma palun tõesti, et eh, kõik lahkuks siit eh, kiir-, kiiresti.